So I would like to start the meeting um.... alustame koosolekut. me oleme kutsunud kuulamisele ja arvamuse vahetusele Rumeenia asepeaministri ja regionaalarengu ja avaliku halduse eest vastutava ministri äh, Liviu Dragnea ning teda saadab äh, täna härra Eugene Orlando Teodorovitš, kes on Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamisest vastutav minister Rumeenias ja me teemegi algust kohe sellega, et asepeaminister teeb oma ettekande ning pärast seda on siis võimalus küsida ja vastata. nii et olge hea, härra asepeaminister, teil on sõna. suur tänu, proua juhataja, räägin oma emakeeles, rumeenia keeles, ütleb kõneleja austatud äh, regikomisjoni juhataja, daamid ja härrad, mul on hea meel olla täna siin teie ees ning äh, kõneleda ühest äh, kõige olulisemast eesmärgist, mis Rumeenia valitsusel on. ning ka minu mandaadi olulisem eesmärk on see nimelt regionaalsed ümberkorraldused Rumeenias tahaksin algatuseks öelda, et Rumeenias on väga palju pragmaatilist lähenemist, mis puudutab äh, Euroopa Liidu eelolevat rahastamisperioodi. ja seetõttu tahaksime me olla nii hästi ette valmistanud äh, kui võimalik esimeseks jaanuariks kaks tuhat neliteist. meie pühendumus on saanud tõendust äh, selle läbi, et käesoleval aastal püüame me läbi viia kõige eh, suurema skaalaga avaliku halduse struktuuride reformi eh, Rumeenias. see protsess lõpeb aasta lõpuks ning eh, sisaldab uute haldusstruktuuride regioonide loomist Rumeenias, nii et Rumeenia oleks võimal-, Rumeenias oleks võimalik järgmiseks mitmeaastase finantsraamistiku osas rohkem eelarvevahendeid ära kasutada. miks see struktuurireform aset leiab? tänased äh, regioonid, mis on statistiliste üksuse, üksuste moodi pigem äh, Rumeenias, neil puudub äh, kohalik identiteet, neil on vajaka poliitilisest otsustusprotsessidest ja projekte, eelarveid ja erinevaid poliitika mm, valdkondi ei ole võimalik nendes regioonides korralikult ellu viia, samuti ei taga need äh, regioonid äh, demokraatlikku esindatust äh, nendele inimestele, kes seal elavad Rumeenias. meil on maakondade süsteem, aga samas näiteks kohalike omavalitsuste ja maakonna tasandi vahel on väga va vähe interaktsiooni ning see mõjutab negatiivselt ka tasakaalustatud arengut Rumeenias kahjuks äh, alates sellest, kui kohalikud omavalitsusüksused, regioonid loodi, on erinevate riigi osade, regioonide arengutasandite vahe aina suurenenud ning tasakaalutust äh, on aina rohkem. täna on Rumeenias ainult üks äh, hästi välja arenenud regioon, see on Bukaresti siis pealinna ümbne regioon ning samal ajal teised regioonid on oma arengus maha jäänud oluliselt. üks struktuurireformi eesmärke veel on see, et regionaalsed agentuurid ehk äh, need äh, institutsioonid, kes äh, riikliku tegevuskava rakendamise eest vastutavad, on valitsusvälised organisatsioonid, need ei ole valitsusega seotud struktuurid ja seetõttu ei ole nad ka oma ülesande kõrgusel täitmaks regionaalarengu poliitika eesmärke samal ajal äh, tuleb äh, öelda, et nelikümmend üks äh, kohaliku omavalitsuse üksust on meil Rumeenias, need on väga väikesed üksused ja kohaliku arengusse nad kahjuks väga palju ei panusta. nii et meil on administratiivse ja haldussuutlikkusega probleeme ning Euroopa projektide heakskiitmise struktuur on olnud riigis väga killustunud ning väga palju on tarbetut konkurentsi väikeste üksuste vahel, selle asemel, et piirkonnad võiksid teha rohkem koostööd. Rumeenia maakonnad, nagu ma ütlesin, on piisavalt väikesed selleks, et teada, millised on kohaliku kogukonna vajadused, aga samas on nad äh, ka väga väikesed äh, selle jaoks, et tõsiseid regionaalseid projekte ellu kutsuda. samal ajal on keskvalitsusel olemas visioon, kuidas projekte peaks looma, milliseid peaks ellu viima ja nii edasi, aga see samas on liiga kaugel kohaliku omavalitsuse üksustest nii et äh, seetõttu ongi tekkinud see arengulõhe, millest ma ennem rääkisin. meil on vaja sellist kesktasandit, see peaks olema keskteel keskvalitsuse ja kohalike kogukondade vahel. see peaks olema piisavalt lähedal kohalikele kogukondadele, samas et teada nende probleeme ja muresid, aga see peaks olema samas kõrgemal tasandil selleks, et äh, piirkondade arengu üldist visiooni ellu viia ning integreeritud projekte samuti meie praegune bürokraatia äh, tase on kahjuks väga kõrge, bürokraatiat on palju ja seetõttu on vaja detsentraliseerimisprojekte, äh, protsesse selleks, et pädevused toodaks lähemale rohujuure tasanditele, kohalikele äh, Äh, kogukondadele. me tahame kohalikele omavalitsusüksusele anda piisavalt äh, võimu ja piisavalt pädevusi selleks, et äh, uute regioonide arengut ellu viia ning et pakkuda ka kodanikele kvalitatiivseid teenuseid Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia kohaselt ehk strateegia, mis strateegilistel programmidel põhineb, nende eesmärke on võimalik ellu kutsuda ainult siis, kui uued administratiivüksused ähm, luuakse ka Rumeenias. kõik need probleemid, äh, mida ma olen siiani maininud ning äh, riskid on välja toodud äh, põhjalike analüüside tulemusena, keskvalitsus on tellinud vastava uuringu ja me püüame kõiki neid äh, riske ja ohte täpselt hinnata ning tulevikus regioonide haldussuutlikkust tõsta nii, et äh, tõsine ühtekuuluvuspoliitika ka tõelisuseks saaks. minu äh, ülesanne asepeaministri ning regionaalarengu ja avaliku haldusest vastutava ministrina on see, on see, et äh, Rumeenia saaks õppida oma mineviku vigadest ning me oleme pühendunud sellele, et need protsessid viidaks ellu tõhusalt ning et see protsess jõuaks lõpule käesoleva aasta lõpuks. me püüame nii hästi ettevalmistunud kui võimalik selleks võidujooksust, mis algab esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist ehk Euroopa Liidu eh, rahade ärakasutamise eh, nimel. me ei tee oma regionaal- eh, arengu äh, struktuurimuutusi lihtsalt selleks, et me tahame mingisuguseid muutusi teha. meie äh, haldusreformi eesmärk konkreetsemalt on tagada toimivad äh, struktuurid, sellised, mis oleksid tõhusalt toimivad, mis oleksid hästi juhitud ning sellised, mis muudaksid Rumeenia tasakaalustatuks ning hästi välja arenenud riigiks ja ka see, et meie kodanikud saaksid nautida paremat elujärge mis puudutab äh, äh, konkreetset äh, võimu või pädevusi, mida keskvalitsus uutele haldusüksustele plaanib anda, siis tervishoid, haridus, Euroopa Liidu eelarvevahendite kasutamine, sotsiaalkaitse, majandusareng, infrastruktuuri, just regionaalse taristu väljakujundamise projektid, regionaalne turism Äh, territoriaalne ühtekuuluvus, äh, keskkonnakaitse, sealhulgas äh, õnnetusjuhtumite puhul kultuuri areng ning ka spordi areng on see, mille eest siis kohalikud omavalitsusüksused hea seisavad. mikspärast on käesoleva aasta lõpuks vaja see projekt lõpule viia? me tahame tagada võimalikult äh, suurel tasandil Euroopa Liidu eelarvevahendite ärakasutamise ja meie tänane haldusstruktuur töötab selle vastu. me ei taha kindlasti neid häid võimalusi lasta ära kasutada, ähm, sellepärast et äh, me oleme praegu esimest aastat valitsuses, see on minu arust kõige parem aeg selleks, et äh, kõige põhjalikumaid reforme ette võtta ja avalikkuse poolt võetakse need reformid ka hästi vastu ning teisest küljest on vaja struktuurimuutusi teha, enne kui järgmine mitmeaastane finantsraamistik äh, alguse saab me püüame Äh, oma tänase haldusstruktuuri kohandada vastavalt äh, mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepetele. kui me täna oma võimaluse maha magame, siis me ootame seitse aastat äh, uusi läbirääkimisi. väga raske on praegu meil uskuda, et Euroopa Liidu institutsioonid usuvad seda, et järgmise seitsme aasta jooksul peab Rumeenia jälle tegema haldusreformi läbi meil on vaja tõhusalt toimivaid kohalikke omavalitsusi selleks, et Euroopa Liidu regioonide võrgustikku integreeruda ja ma arvan, et see on ülioluline, sellepärast et nii on võimalik meil teha paremini koostööd Euroopa Liidu äh, koostööraamistikus ja regionaliseerumine ja samas detsentraliseerumine on selline protsess, mida kohalikud äh, võimud Rumeenias on juba väga pikka aega oodanud. mitte keegi kohalikest äh, omavalitsustest Rumeenias ei ole täna väga heas äh, positsioonis sellepärast, et kui kohalikud inimesed lähevad maakonna või maavanema või, või linnavalitsuse Eh, eeskõnelejate juurde, siis eh, nad ei saa oma muredele vastuseid, sellepärast et kohalikul tasandil ei ole võimalik eh, eelarvelisi vahendeid kasutada selleks, et nende murede eest, muredele vastuseid leida nii et äh, väga tugevalt äh, tsentraliseeritud valitsus ei ole olnud väga hea võimalus Rumeenia jaoks. nüüd aga on meil vaja detsentraliseeritust, meil on vaja rohkem pädevusi kohalikul tasandil, see vabastab omakorda palju eelarvelisi vahendeid ning vabastab ka palju potentsiaali, mis täna kahjuks on kasutamata jäänud. mis puudutab administratiivsete üksuste loomist ning ajakava selle jaoks, siis valitsus on ajakava heaks kiitnud institutsionaalse debati jaoks ning selle protsessiga minnakse edasi. meil on ekspertide grupp, kus on akadeemikuid, professoreid, kohalikke spetsialiste, välisnõustajaid, parlamendi esindajaid ning samuti vabakonna esindajaid minu ministeerium vastutab äh, selle grupi tegevuse koordineerimise eest ning äh, see grupp on läbi viinud väga põhjaliku analüüsi. Mm, selle protsessis püüavad nad aru saada, mikspärast Rumeenia ei suuda vastu võtta Euroopa Liidu eelarvevahendeid ja neid kasutada, mikspärast äh, ei ole me täitnud neid eesmärke, mida me kahe tuhande seitsmendal aastal endale võtsime, nimelt arengulõhet erinevate omavalitsusüksuste vahe ja piirkondade vahel vähendada samuti vaatab see kõrgetasemeline grupp, äh, millised administratiivsed regioonid tuleks ellu kutsuda ja kuidas neid äh, täpsemalt piiritleda. regionaliseerumine ei tohiks olla kindlasti poliitiliste kriteeriumite kohaselt äh, tekkiv protsess, me vaatame ilmselt etnilisi kriteeriumeid ka nende regioonide loomisel aga põhiline kriteerium on, millised oleksid kõige funktsionaalsemad äh, administratiivsed üksused. kõik kriteeriumid äh, sisestatakse matemaatilisse mudelisse ning äh, nii Euroopa avalikkus kui ka Rumeenia avalikkus näeb sellist projekti, mis on väga põhjaliku analüüsi tulemustel rajanev me ei tee ju selliseid äh, suuri reforme mitte üheks või kaheks aastaks, meil ei ole mitte poliitiline projekt, meil ei ole äh, parteide projekt, vaid äh, kogu ühiskonnale kuuluv projekt, mis annaks tegelikult kõikidele Rumeenia kodanikele võimaluse elada paremal maal. me hoiame pidevat ühendust Euroopa Liidu institutsioonide esindajatega sellepärast et meie arust on oluline, et institutsioonide esindajad peaksid olema hästi teavitatud äh, sellest, mida me püüame teha. ma olen juba palunud ning ka saanud abi mitmetelt kolleegidelt Euroopa tasandil, kellel on regionaalarengu ja regionaliseerumise äh, asjades äh, väga palju kogemust ning kokkuvõttes tahaksin ma öelda teile, et me oleme pühendunud äh, selle protsessi lõpuleviimisele kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks ja me püüame seda kõike ellu viia Rumeenia kodanike huvidest ning äh, Rumeenia kui Euroopa Liidu liikme huvides. suur tänu, härra peamini-, härra asepeaminister! mina olen endise impeeriumi osa ja olen harjunud sellistes piirkondades äh, elama, kus ikka peaministriks kutsutakse võimuesindajaid, aga härra asepresident, suur tänu sissejuhatava sõnavõtu eest. ja nüüd saab sõna Euroopa Liidu rahaliste vahendite äh, kasutamisest vastutav minister. suur tänu, daamid ja härrad, äh, suur tänu selle võimaluse eest rääkida täna teile Euroopa fondide kasutamisest Rumeenias. kõigepealt tahaksin teile tagada, et meie jaoks on Euroopa Liidu eelarveliste vahendite kasutamine oluline prioriteet ning äh, sellepärast äh, loodigi meie ministeerium eelmise aasta detsembris. see ministeerium seisab selle eest, et äh, paremini koordineerida erinevaid operatsioonilisi programme, et olla kontaktis mitmete institutsioonidega ning kohalike omavalitsustega meil on väga pühendunud äh, töörühmad, kes äh, erinevate operatsiooniliste programmide valdkonnas tööd teevad, äh, selleks, et projektid oleksid nii abisaajate tasandil kui kesktasandil hästi juhitud ning samuti vastutame kontrolli ja seire eest. lisaks on meie ministeeriumi ülesanne tuua kokku kõik olulised osapooled Rumeenia valitsevas sektoris selleks, et järgmise finantsperioodi jooksul kasutada võimalikult palju vahendeid, et tegeleda kaasrahastumisküsimustega, aga samuti ka kontrolli ja seirega. ning horisontaalse süsteemi osa on laia pinnaline koordineerimistöö ja seetõttu koostame me, töötame me koos ähm, rahastu-, äh, Rahandusministeeriumi ning teiste avalike hangete eest vastutavate ministeeriumitega. me oleme võtnud äh, mitmeid meetmeid juba praeguse programmeerimisperioodi jooksul äh, selleks, et hoida kinni sätestatud äh, eelarve puudujäägi kriteeriumitest ning samas tagada kaasrahastust äh, selleks, et programmid saaksid äh, jätkuda. Te teate ilmselt, et kahe viimase aasta jooksul on olnud kaasrahastusprogreemi, probleemid Rumeenia valitsusel kohaliku tasandi projektidega ning see on tekitanud probleemi kahe tuhande üheksandast kahe tuhande üheteistkümnenda aastani. samas aga on, oleme teinud edusamme, sellepärast et tegevuskava mis komisjoniga kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses kokku lepitud, seda on äh, rakendatud ning me oleme ka seadusandlikul tasandil mitmeid äh, meetmeid võtnud. Äh, avaliku hanke eest seisvad ministeeriumid ning äh, vastavad institutsioonid on meie kontrollsüsteemi integreeritud ning äh, operatsiooniliste programmide juhtimise eest vastutavad institutsioonid ähm, samuti. me oleme teinud äh, mitmeid edusamme selleks, et äh, avaliku hanke kontrolli ja seire ameteid viia vastavusse Euroopa Liidu nõuetega programmide juhtimis- ja avaliku hankemenetluse tunnustamise eest seisvad institutsioonid äh, <clears throat> on teinud läbi mitmeid äh, reforme selleks, et äh, oma tegevusi tõhusamalt ellu viia. ma tahaksin öelda, et need mitmed meetmed, mida me oleme võtnud alates kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses, nende tulemusi on juba Äh, näha, meie kohalikud äh, kontrolliüksused ja aut-, audiitorid on juba näinud äh, avaliku hanke protsessides parendusi. me oleme pööranud erilist tähelepanu avalike hangete ja huvide konflikti vahelisele probleemile ning meie uus seadusandlus sisaldab mitmeid sätteid, mis konflikti, huvide konflikti puudutavad ning samuti on ette nähtud huvide konflikti puhul sanktsioonimeetmeid. Need sammud, mis viimase aasta jooksul on Rumeenia ametivõimude poolt võetud, näitavad, kui pühendunud me oleme sellele, et oma õigusalast raamistikku täita, seda nii Rumeenia enda tasandil kui Euroopa Liidu äh, õigussätteid arvestades me oleme kõikide operatsiooniliste programmide puhul seadnud äh, äh, sisse töörühmad, kes peavad tuvastama huvide konflikti ning jälgima programmide äh, elluviimist Euroopa Komisjoni vastavate peadirektoriatidega oleme me teinud koostööd ka selleks, et tõhustada eksante kontrollmehhanisme ning huvide konflikti küsimusi samuti oleme võtnud meetmeid selleks, et avalikus hankeprotsessis äh, konflikti, huvide konflikte tun-, tuvastada juba alguses, see tähendab, et me viimi, viime hankemenetluste puhul juba ex-ante kontrollid läbi ning äh, programmid, äh, mille puhul avalikud hanked otsustati enne oktoobrit kaks tuhat üksteist, äh, on järelkontrollid ellu viidud ning me oleme Euroopa Komisjonile veebruaris esitanud aruande mis äh, sisaldab äh, nii komisjoni poolt ette pandud äh, meedete elluviimist Rumeenia poolt ning ma loodan, et komisjon hindab meie poolt tehtud jõupingutusi ning me esitame komisjonile õigel ajal vajaliku dokumentatsiooni. meie eesmärgiks on ellu viia äh, erinevad äh, strukturaalsed reformid ja äh, strateegiad. meie esimeseks ülesandeks oli luua töögrupid erinevate ministeeriumite juures ning praegu viime me läbi põhjaliku analüüsi selleks, et tuvastada komisjoni suuniste järgi antud eesmärgid ning äh, samuti on institutsioonide vaheline partnerluslepe äh, alla kirjutatud äh, ning me oleme kaksteist sektoraalset töögruppi riigis sisse seadnud selleks, et tagada, et iga sektori olulised osalised ja huvigrupid oleksid operatsiooniliste programmide loomise protsessi juures ja seda läbipaistval moel kõikidesse komisjonidesse on valitud liikmed, seda on tehtud äh, läbipaistvalt ning me oleme arvestanud äh, uue, uute partnerlussätetega Euroopa Parlamendi poolt äh, sellisteks menetlusteks. eks ante tingimuslikkust on järgitud, jaanuaris ja veebruaris on viidud läbi olulised läbirääkimised selleks, et meie poolt tuvastatud eesmärke täita. pärast seda, kui tegevuskavad on vastu võetud, ehk pärast iga eksante analüüsi äh, läbiviimist, äh, kinnitab äh, need programmid ka Euroopa Komisjon ning kõik ministeeriumid võtavad täieliku vastutuse nende eesmärkide täitmise eest olen püüdnud andnud teile selles kõnes äh, ülevaate Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamise üle Rumeenias ning äh, vastan teie küsimustele, märkustele hea meelega, suur tänu! aitäh, minister, alustame nüüd äh, aruteluga ja kõigepealt Peeter Luhan. aitäh, kuna täna on minu sünnipäev, siis ma käitun väga kenasti meie külaliste suhtes Ehm, ministrid, tere tulemast Euroopa Parlamenti, on väga kena, et te olete siia tulnud ja on väga kasulik äh, omavahel suhelda meie seadusandja ja Rumeenia valitsuse esindajate vahel, olenemata erakonnast, kust te pärit olete. Äh, ma võin teile kindlasti öelda, et me peaksime suutma ületada need probleemid, mis on Rumeenia poliitilist areeni kummitanud tükk aega. on terve rida probleeme, mis on seotud praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga ja ka järgmise finantsraamistikuga, mida praegu institutsioonid arutavad. mul on täpsemalt kolm küsimust. tegelikult oleks mul küsimusi rohkemgi, aga ma praegu esitan vaid kolm konkreetset kõigepealt eh, N pluss kolm reegel, see on eh, seitsmenda, kaheksanda eh, veebruari MKK otsus ja soovitakse erandit Rumeeniale ja Slovakkiale sellest reeglist. see tähendab rahas neli koma viis või seitse miljardit eurot abi kasutamise suutlikkuse osas. hommikul toimus meil arutelu volinik Haaniga ja ma esitasin põhimõtteliselt sarnase küsimuse, küsisin, milline on komisjoni lähenemine nende kahe riigi suhtes, kes on erandit soovinud. ja praegu tundub, et komisjonis mingit konsensust selles küsimuses ei ole. või nagu volinik ütles, tema on põhimõtteliselt ainuke Äh, nende kahe riigi soovi toetaja, kõik ülejäänud volinikud on selle vastu. nii et äh, konkreetne küsimus, mida Rumeenia valitsus kavatseb teha, et äh, edukalt saada seda erandit N pluss kahelt N pluss kolmele, selleks et paremini suuta kasutada Euroopa vahendeid. teiseks tehnilist laadi küsimus. kui teist sai valitsuse liige siis äh, Rumeenia vastuvõtuvõime oli äh, umbes seitse protsenti. ka lepinguid umbes seitsekümmend protsenti. aasta lõpuks on vastuvõtuvõime kasvanud vaid kolm koma neli protsenti. meie seisukohast vaadatuna on seitsmekümne kaheksa protsendi lepingu ulatuse ja ühe aasta jooksul saavutatud edukuse vahel suur lõhe. seoses Euroopa rahade vastuvõtuvõimega. ja veel viimane asi, IMF-i leping ja leping Euroopa Komisjoniga on hulk konkreetseid punkte ja elemente selles kaasfinantseerimise tõstmine kaheksakümne viielt üheksakümne viiele protsendile regionaalfondide puhul ja maaelufondide puhul sajale protsendile. me ei räägi uuest laenulepingust, aga tahaksime teada, kas praegune valitsus kavatseb sõlmida uue lepingu IMF-i ja Euroopa Komisjoniga, nii-öelda ennetava lepingu, kui seda võib nii nimetada? aitäh, Konstantse Kreel. suur tänu äh, nii palju küsimusi on juba esitatud, ma ei tea, kas võiksin omalt poolt veel midagi lisada. mul oli äärmiselt meeldiv kuulda, kui ambitsioonikas on teie valitsus nendel teemadel. mul on siiski paar küsimust. kõigepealt praeguse programmeerimisperioodi lõppfaasis peab valmistuma ka uueks perioodiks. ja sellega paralleelselt olete muutmas põhimõtteliselt kogu struktuuri, kuidas te suudate tagada, et regioonid saavad kasu tegevuskavadest ja praegu toimuvad läbirääkimised väga ambitsioonikate partnerluslepingute üle. teine küsimus De facto olete paika panemas uut struktuuri, kui ma õigesti aru sain. ja see haldaks äh, tegevuskavasid. see oleks detsentraliseerimine, kui nii võib nimetada. see tähendab, et on äh, tarvis hulka inimest, kellel on vastav halduspädevus olemas. Äh, kuidas see te valmistute selleks, et oleksid olemas taolised inimesed, kellel on taolised administratiivoskused olemas, et olla valmis eelolevaks programmeerimisperioodiks. aitäh, Kornelia Ernst, palun! ja võib-olla pärast seda laseme ministril vahepeal vastata. suur tänu! me kuulsime, mis te ütlesite ja sellest võime järeldada, et Rumeenias äh, toimuvad tõsised muutused, äh, väga palju on käimas ja kõik see on seotud demokraatiaga. loomulikult äh, oleme näinud sarnaseid sündmusi näiteks Ida-Saksamaal, minu esimene küsimus, eriti haldusvaldkonnas toimuvad muutused, millist mõju need avaldavad regionaalpoliitikale, millist toetust teil on tarvis ja millist toetust te juba saate Euroopa Liidult? võib-olla on teisi, kellel on sarnased struktuurid nagu teil ja võib-olla oleks neil kasulik kuulda teie plaanidest ja kogemustest. teiseks, ma saan aru, et teil on olnud ka rida probleeme seoses kaasfinantseerimisega oleme rääkinud äh, tulevikuprogrammidest ja nendega seotud kaasfinantseerimisest. kas te arvate, et need probleemid õnnestub lahendada seoses järgmise programmeerimisperioodiga? milliseid samme te olete astunud selleks, et äh, probleeme vältida? palju arutelusid toimub ka mitmeaastase finantsraamistiku üle, parlament on omalt poolt avaldanud negatiivset seisukohta, aga milline on teie seisukoht, mida teie arvate äh, praegusest olukorrast, võib-olla saate anda meile ka omapoolseid suuniseid tulevasteks läbirääkimisteks. aitäh, äh, kas äh, minister sooviks kommenteerida? suur tänu nende küsimuste eest, ma püüan neile vastata. võib-olla mõnedele vastab omalt poolt minister Teodorovitš. mis puudutab N pluss kolm reeglit, siis nii valitsus kui ka Rumeenia president peavad tegema koostööd selleks, et lubadus, mille oleme kogu andis nii Rumeeniale kui ka Slovakkiale, oleks täidetav me vägagi sooviksime, et komisjoni eksperdid leiaksid tehnilisi mooduseid, äh, kuidas seda lubadust täita. me ei usu, et äh, tuleb edasine regulatsiooni muudatus on võimalik, see oli väga kõrgel tasemel poliitiline otsus ja me jätkuvalt teeme omapoolseid jõupingutusi, õige pea toimub mul kohtumine ka volinik Haaniga, me arutame ka seda teemat, omalt poolt palume temapoolset toetust äh, selle küsimuse lahendamisel ja mm, igal juhul Rumeenia peab jätkama nende meetmete rakendamist, mida me oleme otsustanud, nii et Euroopa rahade vastuvõtuvõime suureneks. mis puudutab võimalikku uut lepingut IMF-i, Euroopa Komisjoni ja Maailmapangaga, siis tõepoolest, meil on kavatsus kirjutada alla uuele sellisele ennetavale lepingule, mitte tingimata sellepärast, et meil on kohe raha vaja, läbirääkimised nende kolme osapoolega toimusid jaanuaris, kavatsusi väljendav kiri on koostatud, Rumeenia valitsus on võtnud omale teatud realistlikud kohustused, need on absoluutselt vajalikud, me ei võtnud neid kohustusi ainult selleks, et täita IMF-i või komisjoni poolseid nõudmisi. Need omapoolsed kohustused, mis me oleme võtnud, tuleks nii ehk nii täita. ootame juunikuiset IMF-i kohtumist, kus peaks see kavatsuste memorandum heaks kiidetama. ma arvan, et selline koostöö rahvusvaheliste institutsioonidega on kasulik, sest see parandab usaldusväärsust ja aitab luua paremaid tingimusi raha laenamiseks ka eraturgudelt. oleme otsustanud ka ümberstruktureerimismeetmete osas, mida Rumeenial on tarvis, mis puudutab Konstantsa küsimust, siis ma arvan, et ekspertide arv, mis on vajalik selleks, et äh, piirkonnad toimiksid normaalselt äh, Euroopa rahade osas, ma ei arva, et neid ametnikke on nii palju vaja. Äh, Rumeenial õnneks on sellised eksperdid hetkel olemas, nad töötavad regionaalarengu agentuurides, mis praegusel hetkel täidavad vahendaja institutsioonide rolli regionaalarengu programmide puhul, nii et sellised eksperdid on meil olemas, selline halduspädevus on meil olemas ja sellega me oleme arvestanud ka vastavate administratiivpiirkondade loomisel. ja loomulikult me arendame edasi neid struktuure, mis puudutab tegevuskavade tulevast struktuuri, siis ma arvan, et äh, valitsus äh, jõuab nende ettepanekute valmistamisega lõppfaasi paari nädala jooksul, siis me saadame need komisjonile. ma usun, et me suudame veenda komisjoni partnereid aktsepteerima meie poolt välja pakutud lahendust. nii et kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, võib-olla ka kaks tuhat kuusteist muutuksid need äh, struktuurid äh, sõna otseses mõttes äh, vastavateks haldusasutusteks. me ei taha mingil moel ohtu seada Euroopa rahade vastuvõtuvõimet. institutsioonides töötavad kõrgel tasemel eksperdid ja regionaalkava, mida koordineerib ka minu ministeerium, on väga kõrge lepingute tase, peaaegu sada protsenti, ja ka kõrge vastuvõtuvõime. see näitab, et nendes regionaalagentuurides töötavad päris pädevad inimesed. mis puutub tulevikus administratiivpiirkondade loomist ja partnerluste loomist nii kohalikud, piirkondlikud eh, kui ka igasugused muud tasandid, sealhulgas ka kodanikuühiskond, sotsiaalpartnerid, eh, kõiki neid eh, hoitakse kursis läbirääkimiste protsessiga, nii et esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist peaksid kõikidel vajalikud rakendused valmis olema raha vastuvõtuks ja ka niipea, kui uus MFF algab. järgmine küsimus. tõepoolest, halduse ümberstruktureerimine on äh, keerukas protsess, meil on tarvis ka toetust ning äh, mul on hea meel, et et äh, on toimunud äh, põhjalikud arutelud teiste liikmesriikide kolleegidega, kes on omalt poolt abi pakkunud ja võib-olla aprilli teisel poolel juba saame hakata korraldama seminare ja töörühmi, kus äh, osalevad ka teiste riikide eksperdid ma pean siin silmas näiteks Austria, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa eksperte, kellel on hulgaliselt kogemusi nendes valdkondades. sellist ekspertabi on meil tarvis, sest ähm, tegemist on väga keerulise protsessiga ning äh, lisaks neile riskidele, millele me juba oleme mõelnud, võib tekkida ka uusi riske. me ei peaks omalt poolt hakkama ratast leiutama, vaid pigem õppima teiste liikmesriikide kogemusest mis puudutab kaasfinantseerimise võimalusi, siis on meil kavas sisse viia mehhanism, mis asendab hüvitismehhanismi. see tähendab, tulusaaja ei pea enam otsima raha eelmakse tegemiseks ja siis saatma meile arvet ja ootama raha, vaid pigem loomulikult äh, saatma vajalikud dokumendid, meie kontrollime need dokumendid üle, siis me teeme makse ja mõne päeva pärast äh, rahasaaja saab juba ise makseid teha. nii et kohalikud omavalitsused ei pea enam näiteks äh, püüdma omalt poolt katta seda perioodi, mil toimub hüvitise otsustamine peamine põhjus, miks kohalikud omavalitsused ei ole suutnud leida piisavalt äh, kaasrahastamist, on olnud just selles, et raha on tulnud nii-öelda ette välja käia. rahandusministeeriumi kolleegid on kaalunud omalt poolt võimalust kaasata ka pangandussüsteemi nende projektide rahastamisse arutelud on sellel teemal juba üsna edasi jõudnud. nii et meie eesmärk on ähm, vähendada seda koormat, mis on omavalitsustel ja tahame äh, läbi viia ka avaliku halduse reformi, sealhulgas ka rahastamise seisukohast paika tuleb panna väga selged reeglid, sealhulgas ka näiteks kulustandardite osas. lõppeesmärk on raha parem kasutamine ja järelejäänud äh, summade eraldamine nii, et need tugevdaksid kohalikku eelarvet. nii et see raha, mis äh, praegusel hetkel väga hästi ärakasutamist ei leia, et ka seda saaks kasutada kaasfinantseerimiseks Äh, meie jaoks on oluline paindlikkus. Äh, me loodame, et äh, kolmepoolsed läbirääkimised olu-, osutuvad edukaks, eelarve kiidetakse siiski heaks mõistliku aja jooksul. ja härra Teodorovitš omalt poolt vastaks samuti paarile küsimusele. suur tänu, mis puudutab N pluss kolm reeglit, siis praegu toimuvad meil arutelud Euroopa Komisjoniga ja me püüame kindlaks teha mehhanismi, mis võimaldab äh, rakendada Rumeenia ja Slovakkia puhul N pluss kolme reeglit. teiselt poolt me peame kõik endast oleneva, et käesoleva aasta lõpuks saavutaksime kuue koma viie miljardi arvete taseme püüame teha piisavalt äh, makseid, et äh, automaatne eraldamine, eraldamist oleks võimalik vältida. mis puudutab äh, lepingute määra seitsekümmend kaheksa protsenti eelmisel aastal, ma arvan, et meie lähenemine peaks olema pragmaatilisem selles mõttes, et peaksime vaatama hankelepinguid, mitte rahastamislepinguid. sest äh, minu jaoks on just see, see asi, mis annab kindluse ja vastab reaalsusele nii palju kui võimalik. ehk lepingute määr seitsekümmend kaheksa protsenti, see tähendab rahastamislepingud äh, lõpptulusaajatega alla kirjutatud, aga oluline on äh, hange see annab teile aimu maksete tasemest. on olnud umbes kasv kolm protsenti aasta algusest ja loodetavasti aasta lõpuks suudame saavutada oma eesmärgi, kui oleme võimelised sisse viima elemendid nagu lihtsustamine, läbipaistvus, kogu Euroopa rahadega seotud haldusprotsessis nulltolerants äh, mis tahes korruptsiooni suhtes, äh, drastiliselt vajalikud meetmed ning loomulikult äh, suhtumise muutmine, et süsteemi iga osa oleks valmis võtma omale vastutuse, vastutuse otsuste tegemise eest sest otsuste puudumine võib teinekord olla veelgi hullem kui eh, mingi otsuse ärategemine ja muidugi kõik see ei tähenda, et me peame tingimata suurendama süsteemis töötavate inimeste arvu. nagu asepeaminister ütles, peame leidma tasakaalu eh, nendes uutes üksustes töötavate inimeste arvu ja üksuste tõhususe vahel. loomulikult selleks on tarvis koolitust ja koolitus peab toimuma vastavalt eh, Euroopa põhimõtetele. Euroopa Komisjon on meile juba omalt poolt selles osas abi andnud ja loodetavasti annab ka edaspidi võime öelda, et Euroopa Komisjon on meid igati toetanud, kui me oleme abi vajanud. meil on toimunud äh, päris mitmed äh, omavahelised arvamuste vahetused nendel teemadel ja kokkuvõttes ütleksin veel mõne sõna kaasrahastamise kohta tarvis on vähendada perioodi arve maksmise hetkest äh, kuni hetkeni, mil me küsime äh, raha Euroopa Komisjonilt, et nii-öelda eelarvekoormus väheneks. teine oluline aspekt, tulevastes tegevuskavades peaksime sisse võtma rahastamisskeemid, sellised skeemid, mis äh, annaksid nii kohalikele kui ka erasektori osapooltele vajaliku toetuse ja finantsvahendi, et tõsta nende õlult äh, liigne finantskoormus. tegemist on integreeritud lähenemisega ja peaksin ka mainima seda, et äh, nagu ma ütlesin, eelarve kontrolli komisjonis märtsi lõpuks saadame tegevuskava nii Euroopa Komisjonile kui ka parlamendile. see sisaldab kõiki meetmeid, mida Rumeenia valitsus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ette näeb, et tasa teha kaotatud aeg ja parandada raha vastuvõtuvõimet ning teiselt poolt meetmed, mis aitaksid valmistuda järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks. Petra Äh, pool minutit, jah, sul on küll sünnipäev, aga meil on veel neli inimest, kes soovib sõna. Äh, selleks, tähendab, äh, volinik täna mainis, et on väga vähe tõenäoline, et see erand kinnitatakse, aga volinik ütles ka, et on avatud alternatiivsetele äh, lahendustele Rumeenia valitsuse poolt seoses äh, vastuvõtuvõime parandamisega sellel viimasel aastal. milliseid alternatiivseid lahendusi äh, võiks siis pakkuda selle nelja koma viie kuni viie miljardiga seoses? kõigepealt palju õnne teile sünnipäevaks, äh, härra Luhan! soovin teile edu Euroopa Parlamendi liikmena. loodame, et komisjon leiab sobivad äh, õigusloomelised ja lahendused ka üksikasjade tasandil selleks, et äh, N pluss kolm äh, lubadused saaksid ellu viidud me töötame alternatiivide kallal ning esitame ka oma alternatiivettepanekud, volinik Hann. Äh, ülemkogu järeldused, kas me saame neist õigesti aru? ülemkogu järeldused on selged äh, Euroopa osas äh, N pluss kolm kõigile, Slovakkiat ja Rumeeniat mainitakse praeguse perioodiga seoses ja komisjonil on palutud uurida äh, kahe tuhande seitsmendast äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, äh, selles, sellel perioodil saaks siis äh, need lõhed või vahed kulukohustustes katta ja see peaks hõlmama siis ka võimalikku määrust selleks, et nende olukord lahendada, aga, aga see ei puuduta tulevast perioodi. viis sõnasoovijat, kümme minutit, nii et äh, kui te räägite üle ühe minuti, siis on väga raske ministritelt vastust saada nii lühikese aja jooksul, nii et äh, alustagem siis. nii palju, kui ma aru sain, siis äh, soovite te ümberstruktureerimist ähm, oma riigi tasandil, ka piirkonnad tuleb ümber defineerida. riigi haldussüsteemi ümberstruktureerimine eeldab ka erinevate talituste, teenistuste mõtteviisi muutust ja äh, mõtteviisi muutus äh, samas eeldab, et äh, inimestele, kes vastutavad selle eest ja uute tegevuste eest, tuleb pakkuda ka koolitust ja tuleb viia ka uuringuid, mis aitavad läbi, mis aitavad saavutada soovitud tulemusi. meil on Kreekas sellega palju kogemusi, mitte häid kogemusi paraku, sellepärast et asjade elluviimise külgi on olnud üsnagi äh, vilets võrreldes äh, ideede tasandiga. ja pärast kahe tuhande kümnendat aastat on asjad täielikult rööbastelt läinud. nii et äh, ma tahaksin teile lihtsalt rõhutada, et strateegiline planeerimine on, on tõesti äärmiselt oluline. pankade roll on samuti tähtis kogu selles protsessis aga siis tekib loomulikult intressimäärade, intressimaksete küsimus ja tuleb analüüsida pangandussüsteeme ja e-, eelarvevahendite olukorda selleks, et saab maksta, saaks maksta inimestele, kes on äh, oma tööd teinud. Äh, suur tänu, härra Tõnuta. mul on äärmiselt hea meel ja seda kahel põhjusel kõigepealt sellepärast, et äh, siin on meil kaks ministrit, mitte ainult üks minister, vaid isegi kaks äh, ja aga mõlemad räägivad siin meie komisjoni ees, mul on väga hea meel, et keel, mis paistab olevat Bukarestis äh, keelatud, on muutunud ühiseks keeleks, me räägime regionaalreformist ja piirkondlik kohalikest ametivõimudest ja minu riik on väga esirinnas uute reformi mõtetega. ma tahaksin tänada ka kõiki kolleege, kes on osalenud selles arutelus. mul on kaks küsimust teile. tean, et Euroopa Komisjon on Rumeenia valitsuse tähelepanu juhtinud sellele, et toimub äh, väljamaksete peatamine seoses äh, korruptsiooniriskiga. mida teeb praegune valitsus selleks, et pettuste ja äh, pettuste ohtu piirata? ja kuidas on Euroopa Parlamendil võimalik toetada Rumeenia riigi pingutusi piirkondade reformi elluviimisel kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, sellepärast et see on väga oluline minu koduriigi jaoks. Katrin Peeder. minu küsimus on väga lühike, me rääkisime sellest täna hommikul ja mind huvitaks, kas äh, mida teie arvate makromajanduslikust tingimuslikkusest ja kuidas see sobiks kokku teie kava, kavadega? suur tänu, Jossif Matula, palun lugupeetud ähm, esimees, tahaksin kõigepealt omalt poolt tervitada meie kahte auväärt Rumeenia külalist. ma olen teinud nendega koostööd, olen tööd, töötasin nendega koos kahe tuhande neljandast kuni kahe tuhande kaheksanda aastani äh, maakonna öö, äh, öö, äh, volikogu liikmena ja me, meil on olnud väga palju ühiseid pingutusi ja kui me kõik tahame parandada Euroopa vahendite vastuvõtuvõimet Rumeenias, siis ja kui me tahame aidata kaasa Rumeenia majanduse arengule, siis äh, tuleb arvesse võtta kolme asjaolu. kõigepealt, kui me räägime piirkondlikkusest, siis ma tahaksin avaldada, avaldada teile tunnustust, asepeaminister, tõesti Teie kavatsused äh, on vägagi vastutusrikkad, aga, aga plaanid tuleb kiiresti ellu viia juba selle aasta jooksul, äh, iseäranis võttes arvesse seda, mida ütles proua Konstantse Kreel. praegusel hetkel valmistame me ette partnerluskokkuleppe dokumente, operat-, institutsiooniliste programmide äh, dokumente. oleksime tahtnud seda teha juba kahekümne kaheteistkümnendal aastal, aga tegeleme sellega praegu, aga pidades silmas teie kogemusi, äh, härra minister, me peaksime tegevust ühiselt planeerima me tekib olukord, kus on piirkondlik minister, meil on ka oma maakonna tasand ja ka linna tasandi kohalik omavalitsus, maakonna tasandi valitsusorganid. Rumeenias on meil maakonnad, kus on alla kolmesaja tuhande elaniku. ja sellistes maakondades on mitmesuguseid topeltvolid äh, muutusi erinevate tasandite vahel ja seda tuleb arvesse võtta, me peame vaatama, millised mudelid toimivad praktikas kõige paremini. piirkonnalikud äh, arenguagentuurid on äh, juba tegutsenud kaua ja võib-olla me peaksime neid ära kasutama. lepingute ja Euroopa vahendite vastuvõtu vahel on vahe ja meil on vaja pädevustega seotud äh, ettepanekuid äh, just nimelt kohaliku tasandi soorituse parandamiseks, äh, kus tegelikult ju projekte ellu viiakse, just sellel tasandil meil ei ole eksperte ja kuna nende palgad on väikesed, siis kui isegi ekspert on, siis me ei suuda neid ametis hoida. Äh, kõik need eksperdid on väga vastutusrikastel ametikohtadel ja seetõttu me peaksime leidma kiireid lahendusi, vastasel korral me ei jõuagi sellest sellest faasist enam kaugemale. ja ma loodan, minister Theodorovitš, et teie, teil see õnnestub. tahaksin tänada teid teie ettekande eest, on täiesti selge, et te olete Euroopa vahendite haldamisega tegelenud juba aastaid ja võib-olla koos asepeaministriga teeksite te ettepaneku konkreetsete sammude kohta, mis puudutavad äh, ellurakendamise faasi. millised on uued meetmed, mida te kavandate selleks, et äh, parandada vastuvõtuvõimet ja mitte ainult praegu, vaid ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal. ma ei tahaks, et Rumeenia jällegi äh,, Rumeenial oleks jällegi vale start äh, ja me peame meie partnerluslepingut analüüsima, volinik Haan ütles, et ta tahaks, et me jõuaksime kokkuleppeni juuniks, meil peab olema ühine strateegiline raamistik, me oleme ka testinud erinevate piirkondade võimalust ja paistab, et praegu mingisuguseid suuri arenguid ei ole. proua Tantsile. lugupeetud asepeaminister, lugupeetud minister, teie viibimine siin meie juures Regionaalarengu Komisjonis näitab, et, et äh, suhted Euroopa Parlamendiga, äh, meie Regionaalarengu Komisjoniga on jõudnud uuele tasandile ning äh, samuti on paranenud moodus, kuidas kahekümne seitsme liikmesriigi kolleegid oma tegevusid, kahekümne seitsme liikmesriigi kolleege informeeritakse aga kas teil on plaanis ka midagi ette võtta pärast äh, seda äh, meie, e-, teie esinemist äh, siin ja ka korraldada mõni uus kohtumine, et te, tekiks jällegi valesti mõistmise võimalust. läbipaistvus on väga oluline ja Rumeenia valitsuse ja Euroopa Parlamendi vahel peaks olema pidev koostöö. lugupeetud härra minister suur tänu, katsun teha nii lühidalt kui vähegi võimalik, mis puudutab äh, meie ähm, riigi haldussüsteemi ümberstruktureerimist, siis äh, see on väga keeruline protsess. tegemist ei ole mingisuguse pealiskaudse protsessiga, äh, mida tehakse üle peakaela me oleme juba mitu aastat töötame selle, töötanud selle kallal, oleme viinud läbi mitmeid uuringuid ähm, haldusreformi kohta ja nende uuringute tulemuseks on äh, vägagi põhjalik analüüs äh, selle kohta, kuidas äh, tuleks detsentraliseerimist plaanid ellu viia, milline peaks olema meie haldusüksuste tulevane struktuur ja nii edasi ja nii edasi ja veel. programmi abisaajad, kes äh, soovivad saada Euroopa vahenditest toetust, peavad kõigepealt äh, ise arved kinni maksma ja siis äh, hiljem need hüvitatakse. meie tahaksime, et rahad tuleksid Euroopa Liidust kiiremini härra Postinaru küsimusele vastuseks ütleksin ma, Rumeenia raskused on tulnud mitmetest puudujääkidest. mis puudutab selle valitsuse meetmeid ja tulevasi meetmeid, siis äh, integreeritud äh, infotehnoloogiasüsteem on üks äh, plaanidest, mis peaks aitama võimalikke huvide konflikte vältida see süsteem tagab äh, selle, et kui tekib mingisuguseid võimalikke ebakõlasid, äh, siis äh, süsteem hoiatab sellest. püüame luua sellise süsteemi, mis aitab ähm, kohalikel ametivõimudel huvide konflikte vältida. tegeleme sellega meie vastava agentuuri tasandil ja seda tuleks rakendada kõigi avalike hangete puhul. see peaks aitama huvide konflikte vältida ja samuti tuleks ka hilisemaid finantskorrektsioone vältida. ja selleks, et ja oluline on ka kogu äh, tööd lihtsustada, väga paljud äh, ametivõimud on tegelikult, neil on otsustusõigus, kuid vastutust ei taha keegi võtta, kuid vastutuse valdkonnad peaksid olema kõik selgelt määratletud ja ma arvan, et Euroopa Parlament saab aidata kaasa sellele reformile ja ma kutsun kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on detsentraliseerimisega tegelenud, üles meid aitama selles protsessis, mis on meie riigi jaoks äärmiselt oluline. mis puudutab makromajanduslikku äh, tingimuslikkust, siis me teame, millised on Euroopa Parlamendi seisukohad ja me usume, et makromajanduslik tingimuslikkus on meie, puudutab meid vägagi tõsiselt, sellega kaasnevad äh, kahekordsed ohud Rumeenia riigi jaoks, härra Matula. Äh, jah, me oleme avalikus halduses teinud koostööd kaua ja äh, me viime selle reformi äh, ellu, mis puudutab aga ülesannete või volituste kokkulangemist, siis äh, meil on detsentraliseerimisega tegelev üksus ja me määr-, me määratleme paik-, määratleme ära, kes mida teeb ja loodetavasti on mõned asjad küll ühisest no, Äh, vastutuses, aga vastutus peab olema siiski määratletud, vastasel korral ei ole keegi valmis seda vastutust kandma. Äh, ma ei saa kõigist meie püüdlustest ja kavadest rääkida, sellepärast et selleks ei jätku lihtsalt aega, aga tahaksin tänada teid selle võimaluse eest teile täna tutvustada kõike seda, mida me oleme püüdnud ellu viia osana Rumeenias toimuvast väga olulisest detsentraliseerimise protsessist. ja suur tänu teile ka küsimuste eest, sellepärast et see näitab äh, mulle, et ka teie tunnete huvi Rumeenias toimuva vastu. ja kõikide äh, kohalviibivate kolleegide nimel suur tänu, lugupeetud härra minister, selle eest, et te olete tulnud meie komisjoni, võtsite meie kutse vastu ja olete valmis eh, erinevaid probleeme eh, lahkama ja kõrvaldama ja suur tänu ka selle eest, et olete reformile väga eh, pühendunud ning olete valmis ka regionaalpoliitikat Rumeenias arendama ja kui te soovite meiega veel mõtteid vahetada, olete alati teretulnud meie seas, aga küll me saame aru küll, et teil on vahepeal palju tööd vaja ära teha ja meie siis hoiame pöialt, et Rumeenia pingutused ka jõuavad eduka lõpuni. Dear colleagues, we immediately start our meeting and uh, as you know uh... Äh, jätkame oma koosolekuga. Äh, järgmine päevakorrapunkt, enne kui neljateistkümnenda punkti juurde täpsemalt jõuame, siis äh, tahaksin ma rääkida teile otsustest, mis eile koordinaatorite koosolekul tehti. Need puudutavad äh, raporti ja arvamusteemade jagamist E-tervise tegevuskava järgnevaks perioodiks edasi algatusraporti teemade osas me järgime veebruaris tehtud otsuseid, eile otsustasime järgnevalt, ALDE ja QUE teevad uue ettepaneku algatusraporti osas aprilli või mai koordinaatorite kohtumiseks koordinaatorite kohtumisel otsustati samuti, et uus algatusraport äh, saab alguse niipea, kui härra Vlasaki raport regionaalse riigiabi kohta võetakse vastu, loodetavasti mais juhtub see. samuti soovitame me kõikidele koordinaatoritele, et nad räägiksid äh, läbi raportööridega juba täna käimasolevate algatusraportide osas, selleks et tööd kiirendada ning kuna meil on vaja ühte vaba äh, arutelu juuniks, see on seotud sellega, et võimalus uue algatusraporti osas äh, arvamust vastu võtta ongi just juuni kohtumine täpsemalt kahekümnendal juunil toimub see. ning leppisime omavahel ka kokku selles, et me palume esimeeste konverentsil eh, regikomisjoni jaoks eh, võimaldada eh, meie kvoodist veel ühte algatusraportit selleks, et valmistada ette Euroopa majandusjuhtumise tulevikku ning Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika äh, Äh, algatusraportis kokku ning me tahtsime tellida ka samal teemal ehk majanduse juhtimine ja ühtekuuluvuspoliitikat välise uuringu. meie poliitikaosakond tegelemas, tegeleb sellega ning äh, veel üks sündmus sellesama temaatikaga seotud on see, et kui meil ei õnnestu saada lisavõimalust äh, äh, omaalgatusraporti alustamiseks äh, meie kvoodist, siis teeme selle sama teema ära suulise küsimuse osas ja resolutsiooni teksti sel teemal paneme samuti kokku ja vähemalt saame siis komisjonid pärast suve kutsuda ühisele arutelule. avatud päevade osas on meil probleem, sellepärast et avatud uste avatseremoonia, mis tavapäraselt on toimunud Euroopa Parlamendis äh, sel aastal, äh, on see väga raske, sellepärast et äh, täiendav oktoobri täiskogu sessioon on täpselt sellel nädalal, me oleme püüdnud uurida siit ja sealt, aga paistab, et ükskõik milliste äh, nende ürituste puhul, kas siis täiskogu nädal või avatud uste päev, me ei suuda mingisuguseid äh, ajakava nihutusi teha ja sellepärast oleme palunud äh, parlamendi presidendil ning äh, ka meie komisjoni juhatajal tulla Brüsselisse selleks ajaks tagasi ning lisaks oleme palunud ka nendele komisjoni liikmetele meie hulgast, kes tahaksid siin osaleda ja suudavad sellega ära selgitada, miks nad seda teevad, siis nad saavad tulla ka avatud uste päeva töötubadesse osalema. nii palju siis koordinaatorite koosoleku otsustest eilsest, kui keegi selle vastu ei ole, siis äh, arvestame, et need on meie komisjoni poolt vastu võetud, aga nüüd äh, ilma äh, viivituseta Lambert ja Constance, teie raport Euroopa fonde käsitlevad ühissätted, trialoogid, kus me oleme ja kumb teist siis alustab, äkki Lambert? Äh, väga hea on nautida, et saal on rahvast täis, aga tundub, et veel viimased vintsked äh, dinosaurid on alles jäänud, äh, sest tegelikult need dokumendid ja kogu see keerukuse tase on väga kõrge, millega me siin koos tööd teeme, nii et mul on väga hea meel, et meie komisjoni tugevam osa on mu selja taga. aga et nüüd tõsisemalt rääkida, siis ma arvan, et täna on meie ülesanne ka siin praegu mõelda selles, kuidas me äh, oma tööprotsesse ajas korraldame. eelmise nädala täiskogul oli mitmeaastase finantsraamistiku küsimused arutusel, rääkisime siin äh, kuluosadest, maksetest ja, ja üleüldse eelarveridadest, kõik need küsimused on väga olulised need tuleb läbi rääkida ja kui need küsimused tõstatakse, siis tavaliselt ootame me, et järgmise seitsme aasta jooksul ka sellest lähtutakse. meie parlamendina peame tulema niipea kui võimalik välja oma ettepanekutega, selleks, et õiguslik pakett saaks vastu võetud. see on siis äh, see taust, äh, mis kõigil meil peaks kuklas tiksuma, aga kui me nüüd vaatame konkreetselt, kuidas me oleme edasi läinud siis ma olen väga õnne, õnnelik ja detailselt räägin paari hetke pärast sellest, sellest, kuidas jällegi kaks peatükki ehk üldine äh, strateegiline raamistik ning äh, territoriaalarengu peatükk on äh, edasi läinud. Äh, kui meie komisjoni inimesed on andnud meile triloogiks äh, mandaadi, tahame me minna tagasi aruteludele ja jõuda lõpuks ka hääletamiseni enne suvepuhkust, äh, siis tuleb meil igal juhul tempot juurde panna, aga see on praegu retooriline küsimus, küsimus ka mulle ja tõepoolest äh, me peame selle peale mõtlema no meil peaks olema hea avatud debatt käesolevas komisjonis Eh, ning ka nende tulemuste üle, mis me oleme saavutanud. ja kui meil ei ole kõikehõlmavat eh, kokkulepet, siis eh, meil oleks vaja ikkagi kõigi deta-, detailide üle arutada ja vaadata, kuidas asja ühtsesse raamistikku panna. võib-olla jõuame esimese lugemisega juba sellega ühele poole, aga ma ausalt öeldes ei ootaks seda eriti, eriti kui vaadata, mida nõukogu on praegu mitmeaastase finantsraamistiku osas teinud ja ma ei usu mingil juhul, et me saame enne suve mingi kokkuleppe. reservide küsimuses, küsimus on väga tundlik ja kui me tahame kõiki sellesse protsessi kaasata, siis ehk selle käesoleva aasta teisel poolel tuleb teine lugemine, aga jah, igal juhul tempot on vaja juurde panna. vabandan kolleegide ees, et esitasin sellise retoorilise küsimuse aga ehk saame hiljem selle üle veel täpsemalt arutada, kuidas protsessi kiirendada ja kuidas oma tööd tõhustada. ja veel kaks asja. ja siis annangi kohe sõna kaasraportöörile Konstanz Kreelile nimelt äh, ühtne strateegiline raamistik. see ei ole täielikult veel lõpule jõudnud, äh, aga ütleme nii et, et üheksakümmend seitse protsenti on see juba kokku pandud ja te ilmselt mäletate, et see on äh, just asi, mida parlament esitles, sellepärast et ühtne strateegiline raamistik annab tegevuse tõhususe, see annab õigusliku kindluse viie üle-euroopalise fondi kohta ja kõigile see oli tõepoolest uus aspekt äh, meie töökorralduses. ja nüüd oleme saavutanud siis selle, et äh, see on ka meie õigusliku raamistiku osa. kui te vaatate nüüd detaile, siis me oleme nende kokkulepete kohta ka dokumendid teile saatnud äh, Te näete siin, et me saame selgitada mitmeid neid definitsioone, mida need viis Euroopa fondi katavad. me saame need konkreetselt siduda oma strateegilise äh, programmiga, eh, sealhulgas riigipõhiste soovitustega ning ka riigipõhiste reformikavadega. see on väga suur ja kõikehõlmav eh, peatükk, sellepärast et see on tegelikult eh, uus viis, kuidas Euroopa Liidu tasand ja riik, liikmesriigid omavahel suhtestuvad. ja loomulikult see on ka oluline ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas ning Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia raamistikus. nüüd küsimus on selles, et kuidas tagada tuleviku tarvis rohkem paindlikkust. nõukogu on öelnud, et võtame aga vastu eraldi dokumendi, paneme seal paika, eh, kuidas see eh, ühtse strateegis, ühtse strateegilise raamistiku osa võiks töötada paindlikumalt. meie ei olnud sellega nõus, me olime nõus sellega, et jah, juhul kui on vajalik, siis saame me läbi delegeeritud õigusaktide seda teha. parlament on selle positsiooni ka päri olnud ja loodetavasti nõukogus siis ka on, saab sellega päri olema viimase läbirääkimiste jupikese jooksul. Need on ilmselt kõige olulisemad äh, kokkulepped, mille me saavutasime. me kindlasti ei olnud nõus sellega, et selle dokumendi teksti lahjendataks ma ei hakka siin detailselt kõiki asju siin ette lugema, artiklite haaval. siin on endiselt lahtiseid detaile, aga minu arust on need pigem väiksemad küsimused ja täna hommikul Konstants Krell juba ütles, et me arutame nüüd näiteks e-valitsuse küsimusi kas üldse e-teenuseid kasutada valitsussektori valdkonnas, kas neid äh, teenuseid toetada ja mul on väga hea meel, et me saime kokkuleppele milleski väga uues, sest see on Horisont äh, programmi ja uue äh, ühtekuuluvusfondide ja investeeringufondide omavaheline interaktsioon. ja mul on tunne, et me saavutasime veelgi rohkem kui seda, mis rahvusriigid tahtsid. liikmesriigid ütlesid, et väga hea on see, kui osades sektorites on head ja põhjendatud ettepanekud, paneme need siis kokku ja saadame need alusdokumendile partnerluslepingu tarvis laiali. meie ütlesime omalt poolt, et ei, sellest ei piisa, meil on vaja integreeritud äh, vaadet äh, nutikale spetsialiseerumisele, seda kõike tuleb teha integreeritumalt äh, ja nüüd meie kokkulepped on tõepoolest meie kõrgete standardite kohased ning on ka vastavad selle komisjoni et esialgse ettepanekuga, mis nende eesmärgiks oli siis territoriaalse arengu küsimuses parlament siinkohal ei toonud omi muudatusi väga palju määruse teksti juurde, aga me saime siin nõukogu toetada ja hoida nendepoolsed ettepanekud õiges vaos, nii et meie mandaati on täielikult äh, arvestatud näiteks makroregionaalsed strateegiad, mis meie jaoks olid olulised, need said siia sisse, paremad sõnastused on nendes kohtades ning äh, mõningate artiklite üle endiselt arutelud käivad. näiteks äh, kogukonna poolt kantud äh, kohaliku tasandi poliitikad, kas ei kõla mitte uhkelt? seda kõike on arvestatud ja mitte ainult äh, meie teksti äh, eelnõus, äh, aga ka partnerid arvestavad sellega. selle kõige eest oleme me võidelnud ja loodetavasti jõuab see protsess lõpule. üheksakümmend kaheksa protsenti oleme aga endast juba andnud, nii et veel vaja lõpetada ja minu küsimus teile on, et kuidas siis hääletamine toimuma hakkab, kui meil on üheksakümmend kaheksa protsenti konsensuslikku tööd tehtud, siis äh, kas need küsimused, eriti mis rahastamisküsimusi äh, puudutavad ja siin on tõepoolest rasked vastuolulised küsimused, siis me peaksime hääletama nende asjade üle, milles me oleme kokku leppinud ja suuremad äh, detailid, mis lahti jäävad, võiksid ehk jääda täiskogu jaoks sest me oleme ju näinud, et kui prioriteetides eh, selgeks ei saada, siis siis eh, näiteks põllumajandus eh, ÜPP reformi osas me ju nägime, et me võime täiskogul veeta tunde ja me ei jõua mitte kusagile. nii et ma loodan, et me saame vähemalt praegu meie läbirääkimiste osas äh, teie kõigi toetuse ja ma usun, et Konstantse saab ehk olla minuga ühte moolt meelt, nagu tavaliselt on või kuidas? jah, aga siiski tahan iseenda eest rääkida, ütleb proua Kreel. jah, muidugi ma toetan siin seda, mis Lambert ütles ja ma ei taha tema sõnu üle kordama hakata, aga tahaksin teha ühe üldisema märkuse enne kui hakkan detailse, detailidesse lat-. nagu ma juba rääkisin äh, volinik Haanile ja nii, nagu ka Lambert praegu ütles, siis äh, me jõuame aeg-ajalt äh, sellisesse olukorda, et me küsime mit-, me nõuame e-ühtekuuluvuse rakendamist, mitte lihtsalt toetamist. kui me vaatame kolmepoolseid läbirääkimisi, siis praegu tundub, et see on lihtsalt väike detail, aga enne me rääkisime väga tugevalt oma mandaadi üle ja siin on Euro äh, parlament valmis kompromissideks. me püüame igas punktis leida nõukoguga kompromissi. nii, et nagu Lambert juba ütles, meil oleks võimalik üheksakümnele kaheksa protsendi kompromissideni minna ja siis võiks küsida, et aga mikspärast üldse e-teenuseid soodustada ja toetada, aga samas neid mitte kasutada. ja siis tekib olukord, kus eesistuja ütleb, et see ei ole praegu minu mandaadi osa, ma pean minema tagasi liikmesriikide juurde ja küsima, mida nemad arvavad. ja see on väga keerukas olukord. ja me ei saa aru, miks see menetlus on liikmesriikidele nii keeruliseks tehtud mikspärast ei oleks võimalik kogu seda kolmepoolsete läbirääkimiste protsessi kiirendada? ja tõepoolest, kohe, kui meil on avatud viis temaatilist plokki, mis keskenduvad siin territoriaalsele arengule, eksante tingimuslikkus, riiklik äh, tulemusraamistik, äh, ühtne strateegiline raamistik ja ka äh, hinnangute mm, osa, siis temaatiliste keskendumiste, temaatiliste küsimuste osas kümnendal jaanuaril toimus meil esimene arutelu ja praegu ootame me endiselt eesistuja poolt ettepanekut. ja võib-olla see temaatiliste plokkide leidmine on keerukam, jah, aga me oleme palunud temaatilised plokid seitsmest neljani, neljasse viia ehk jätkusuutliku transpordi soodustamine. kuidas on võimalik, et kaheksa nädalat võtab see aega, et liikmesriikidelt mingi vastus äh, selle mm, osas saada? kui me edasi läheme samas tempos, siis mitte mingil juhul me sellel aastal äh, määruseni ei jõua. Äh, parlament aga samas, või parlament peab tegema selle väga selgeks, me anname endast kõik, mis võimalikku ning läbirääkimiste meeskonnaga valmistume me igaks triloogiks korralikult ette. aga me peame siin komisjonis ning ka läbirääkimiste meeskonnas äh, rääkima, kuidas järgmistel nädalatel oma tööga edasi minna. et äh, jõudes äh, temaatiliste valdkondade juurde, siis praegu artikkel kaheksakümmend neli lõige kolm osas ei ole meil mingisugust kokkulepet, siin on kvootide küsimus, parlamendil on mandaat, komisjon on ettepanekud teinud ning nõukogul on samuti mandaat siin selles küsimuses olemas. ning äh, väga pikk tee on siin, äh, oleme lahus liiga palju, et kompromissini jõuda. aga komisjoni poolt me oleme palunud, et kui on kuidagi võimalik äh, ühist nimetajat kompromissi näol leidma, siis jah, tõepoolest nende käest me ei ole ka jälle nädalaid siin mingit vastust saanud. aga põhimõtteliselt oleme me kokku leppinud selles, et meil on kümme protsenti eh, sotsiaalfondi ja regionaalarengu fondi kaasrahastust, artikkel kaheksakümmend kaheksa kajastab seda. Teil on kõik dokumendid olemas, tegelikult äh, terve pakk neist, äh, mis on meie dialoogi tulemustega teile edastatud, ehk saate te seda hiljem äh, lugeda ning vaadata täpsemalt neid detaile, mille osas me kokku leppisime või mitte. mis puudutab territoriaalset arengut või üldse strateegilist raamistikku, siis Lambert ütles kõik juba ära, mis vaja. üks küsimus on aga ikka veel lahtine, nimelt me räägime abisaajate osas äh, praegu, kuhu me määruses selle sisse paneksime. aga kas see ei ole eesistujale väga lihtne praegu äh, mingisuguse konkreetse ettepaneku väljatulemisega? siis edasi tulemusraamistik, artikkel üheksateist, kakskümmend ja lisa kaks. me ei räägi siin tulemusreservist, et selge sõnaga öelda, me räägime tulemusraamistikust artikkel üheksateist äh, lõige üks räägib siin äh, nõukogu ettepanekust äh, ühest ülevaate kuupäevast kaks tuhat seitseteist üheksakümne, üheksateistkümne asemel, olime sellega nõus, sellepärast et me oleme ju kompromissivalmid ja me oleme paindlikud. sest paindlikkus on meie jaoks oluline, ka sellised ülevaate Äh, kuupäevad on meie jaoks olulised, aga kompromiss on kompromiss. edasi, artikkel üheksateist lõige kaks, äh, siin on vaja lähtuda neljakümne neljanda artikli kokkuleppest, mis on seiretegevus ja hindamistegevus. edasi artikkel kakskümmend kaks, äh, tulemusraamistiku elluviimine oleme siia pannud sõnastuseks. artikkel kakskümmend lõige kaks on kokkuleppimisel artikkel kaheksateist Euroopa parlament on tulemusreservi artikli äh, ära kustutanud, sellepärast et see on seotud mitmeaastase finantsraamistikuga ja me peame selle üle hiljem läbi rääkima. edasi artikkel kakskümmend tulemusraamistikus kokkulepet ei ole saavutatud. Äh, meil on siin ajakavade osas väga erinev arusaamine ja me ootame praegu komisjoni ettepanekut äh, selles osas, et erinevad ajakavad äh, ühise nimetaja alla tuua ja ehk saame siis ka kompromissis kokku leppida niipea kui võimalik. parlamendi mandaat on see, et kolm liikmesriiki, kolm kuud liikmesriikidega konsulteerimiseks on päris hea ajakava, aga praegu ei ole meil vähemalt nendes tähtaegades kokkulepet artikkel kakskümmend lõige neli, kokkulepe on saavutatud. kuidas täpselt korrektiivsed äh, tegevused aset leiavad? ja lisa kaks äh, selgitab äh, tulemusraamistiku metodoloogiat. me oleme siin piirmäärade osas saavutanud definitsioonid ja kokkulepped me räägime aastatest kaks tuhat kaheksateist ja kaks tuhat kakskümmend kaks, kaks tuhat kuusteist on praegu kõrvale jäänud. see on seotud ka kokkulepitud reeglitega N pluss kolm raamistikus, mis veebruari ülemkogul kokku lepiti. edasi, eks ante tingimuslikkus. me oleme siia lisanud uue definitsiooni, kuidas äh, toimiv eksante tingimuslikkus ning konkreetsed eesmärgid. Äh, on paika pandud, äh, me oleme nõukoguga selles osas sama meelt, proportsionaalsus äh, tingimuslikkust kasutatakse eelarve kasutamiseks ning tingimuslikkuseks, aga mitte tingimuslikkuse hindamiseks. nõukogu on võtnud endale äh, ülesandeks eh, hea sõnastusega välja tulla ning me ootame jällegi nende ettepanekut. edasi lisa viis, mis on eh, temaatilised eksante tingimuslikkuse küsimused. mitmes puhul on eh, see tekst ka viimaste arengutega ajakohastatud me oleme nõukogu osas sõnastust muutnud, näiteks indikaatorite sisseviimine protsessi mõõtmiseks, eh, teiste hulgas ka sotsiaalse innovatsiooni valdkonnas. Mm, me võime olla sellega nõus või mitte, aga kompromissini jõudmine, kui see komisjonile on vastuvõetav, siis tavaliselt me ütleme kompromissivalmiduses jah, et me oleme nende ettepanekuga päri edasi on mitmeid avatud küsimusi veel endiselt, eesmärk kolm, VKE-d, nõukogu on siin kustutanud ära konkreetsete eesmärkide viited, väga tihti on ka kriteeriumid äh, juunistele, suunistele mm, kas sõnastuses lahjendatud või täiesti maha tõmmatud, siin tööhõivesuunised näiteks, ja üldiselt eksante tingimuslikkuse osas me ei ole selle ploki osas leidnud mingisugust kokkulepet sest nõukogu tahab maha tõmmata siin peaaegu terve peatüki, sealhulgas ka soolise võrdõiguslikkuse ja erivajadustega inimeste osas eksante tingimuslikkus ja meie oleme öelnud, et Euroopa Parlamendi jaoks on see täiesti punane joon, millest üle minna ei tohi. ma ei tea, kas me kokkuleppele selles osas jõuame, aga parlamendil on selles osas väga selge positsioon. mõnes osas on ka avaliku hanke, riigiabi ja keskkonnahoiu statistikasüsteemide osas tingimuslikkuse küsimustes kokkuleppele jõutud. me võime öelda, et meie klaas on siin kas pooltäis või pooltühi. ma olen alati väga optimistlik ja sellepärast ma loodan, et me leiame järgmiste päevade jooksul kompromissid, nii et me saame mõningad läbirääkimiste plokid äh, sulgeda ja teised temaatilised plokid samas avada. homme läbirääkimiste meeskonnas, ma arvan, me peame ikkagi läbi käima selle menetluse, kuidas me siis järgmistel nädalatel edasi töötame, nii et kiiremini edasi jõuda. nii et äh, ma loodan, et me saame vähemalt mai alguses lõplikud järeldused mitmete plokkide osas vastu võtta. suur tänu, Elisabeth Schöter-Palm! Ja, ich will das recht kurz machen, nur generell. Teen lühidalt. Ähm, mitmed asjad on juba öeldud ja selles olukorras, kus me praegu oleme, on selline äh, seis, et ühest küljest me tahame edasi minna sellepärast, et me kanname ju vastutust kogu äh, protsessi vältel läbirääkimistega nii kiiresti edasi jõuda kui võimalik, nagu Lamberts ütles, aga teisest küljest äh, on see väga raske, sellepärast et sellele just nõukogu loodabki, sellepärast et nad ütlevad igale ettepanekule, mida parlament teeb, lihtsalt ei. isegi kui me püüame öelda, et jah, siin on üks osa, kus me oleme nõus detailidega, teised osad on need, kus me oleme vastu, aga ehk kui me paneme need detailid kõik kokku, siis lepime lihtsalt kokku, üks osapool saab ühe ja teise, teine teise asja, mida nad soovivad. aga mulle tundub, et nõukogu lihtsalt ütleb konkreetselt kõigele ei. niikaua, kui parlament lihtsalt ütleb, et nüüd peame selle peatüki sulgema, siis äh, nad, parlament lihtsalt astub sammu tagus, tagasi ja nii see käib kogu aeg täna olemegi kogu aeg selles olukorras läbirääkimistest. muidugi on see läbirääkimiste meeskonnale väga raske praegu öelda, et jah, anname lihtsalt järele oma positsioonis, me oleksime saavutanud rohkem, aga nõukogu ei ole ennast valmis liigutama ja seetõttu astume meie sammu tagasi. nii et kogu paindlikkus ja liigutamisvõime tuleb selgelt meie poolt ja kui meie ütleme, et vot nüüd on kõik siis ütleb nõukogu, et meid tõesti ei huvita, me ei hakka teie tingimustest kindlasti mitte kinni pidama. ja siis me püüame ikkagi jälle võimalusi leida öö, äh, olukorras, kus nõukogu jõuaks mingile järeldusele, ehk tuleks nende poolt ka mingisugune kompromissettepanek, mis mõlemad osapooled kokku seob, ei, ja nõukogu tõmbab lihtsalt julmalt maha kõik need osad, mida tema ei taha tekstis näha. nii et äh, sellist olukorda, kus mõlemate eh, osapoolte soovid pannakse teksti kokku, lihtsalt ei ole. Eh, nõukogu lihtsalt tõmbab meie osa maha ja tahab oma teksti läbi suruda. Eh, nõukogu argument on siin jaa, et ma pean rääkima kahekümne seitsme liikmesriigiga läbi, kas nad on nõus või mitte ja see võtab aega. ma ei tea, kui palju meie liikmeid siin komisjonis on, minu arust kuuskümmend, me võime ka öelda, et me peame siin kuuekümnelt komisjoni liikmelt kõike küsima mida me ei tee, sellepärast et me oleme saanud läbirääkimiste mandaadi ja see mandaat annab meile teatud paindlikkuse samuti vaadata näiteks, milline on parlamendi konkreetne eesmärk ja siis me saame siin eh, ühe sammuga edasi minna ja natuke ka järele anda, kui vaja. nõukogu aga sellise lähenemisega üldse rahul ei ole. nii et eh, head kolleegid, selleks, et meie seljatagust siin praegu kinnistada, kas me peaksime olema ehk karmimad mõningates küsimustes, isegi kui me arvestame, et see protsess siis võtab kauem. aga samas ehk saaks meie positsioon teksti sisse niimoodi. minu arust oleks vaja see arutada, sellepärast et praegu äh, me võtame oma mandaati väga tõsiselt, see on väga suur äh, vastutus meile, aga meid surutakse lihtsalt välja kogu aeg. Thank you. I, I don't have anybody on the speakers list. suur tänu. rohkem sõnasoovijaid ei ole, kas see tähendab, et kõik on rahul või keegi ei kuulagi seda, mida te räägite? Konstantse, palun. üks väike kommentaar minu poolt siis arutellu. ma pean tunnistama, eh, Elizabeth Äh, ei ole eksinud iseenesest, aga samas ma pean ütlema, et tema vaatenurk ei ole ka päris õige. on tõsi, et me liigume edasi aeglaselt. kui me vaatame ajalist raamistikku, mille nõukogu on välja pakkunud äh, ja eesistuja, on äh, tõesti, oleks uskumatu, kui me suudaksime seda saavutada ja me ei olegi saavutanud. aga Lambert ja mina oleme öelnud, et üheksakümmend viis protsenti läbirääkimistest on seni toimunud, kas see ei ole päris tõsi? paljude asjade puhul on tegemist väikeste üksikasjadega, üksikasjadega, mis on täiesti blokeeritud, kus me üldse edasi liikuda ei suuda. kui me ütleksime, et me midagi pole saavutanud, siis see oleks samuti vale mulje. ma ei tea, kas äh, oma komisjonis äh, oleme ka piisavalt arutanud ja seepärast me palumegi kolleegidel väljendada seisukohta, kui nad ei ole rahul läbirääkimiste kuluga. mõnikord me kulutame terve tunni väikese lõike või äh, punkti üle arutades ja ikkagi edasi liikuda ei suuda. aga mõnede üldisemat laadi punktide puhul liigume edasi kiiresti see kõik tekitab minus muret, on muidugi eh, sellised eh, punased poliitilised piirjooned, eh, millest edasi minna ei saa. me võime rääkida siin tingimuslikkusest ja veel muustki, küsimused, mille puhul meie mandaat on üsna range min-, mulle tekitab kõige rohkem muret see, et kuidas jõuda kompromissile, kui väikestes üksikasjades ei suudeta kokku leppida. ja protsessi lõpus võib-olla on siis kuus, seitse, kaheksa punkti, kus meil ei ole kokkulepet, siis me võime istuda maha ja arutada, mida nüüd teha ma arvan, et protsessi lõpus äh, on tarvis meil võtta vastu oma seisukoht äh, seoses nõukogu pakutuga. aitäh, Joachim, palun. kallid kolleegid, olles kuulanud, mida on öeldud, siis äh, võib-olla see ongi taktika, mida me peaksime kasutama. nõukogu vähemalt mõnikord korjab üles üksikasjad, teeb nendest mäesuurused probleemid, aga pöörame selle mängu ümber, jätame triviaalsused kõrvale ja keskendume suurtele teemadele. ja püüame jõuda nendest lahendusele kas on mingeid äh, positsioone, milles äh, nõukogu on äh, nõustunud, jah, ei? Need on järgmised läbirääkimisvoorud, kus takerdutakse vaid pisikestesse teemadesse parlamendile püütakse avaldada survet ja mõnedes valdkondades üritatakse meist lihtsalt üle sõita. me teame, et mõnedes valdkondades komisjon omalt poolt aitab meid. ja kui me ettevaatlikud ei ole, siis võidakse meid lihtsalt kõrvale manööverdada. Lambert, palun you for the permission uh,, president uh,. Yeah. aitäh. on täiesti tõsi. kui ma vaatan siin meie kolmepoolsete läbirääkimiste skeemi, mul on järg käest kadunud juba, ma pean sekretäriaadi käest küsima, kas meil on nüüd kaheksateistkümnes või üheksateistkümnes triloogi voor homme ja kui me lõpule jõuame, siis on ilmselt juba nelikümmend vooru toimunud. kus see tõhusus siin on? juba mitteametlikult on samuti hakatud märkima nii nõukogule kui ka ministritele, et me tahame olla valmis niipea kui võimalik, aga et tulemus oleks hea. me soovime esimest hääletamist tegelikult juulis, see ei ole üldsegi mitte jabur. juba aasta tagasi, aastaga peaks võtma saavutada tulemuse või muidu võib öelda, et te olete võimetu midagi tegema. see, mida ütles ka Johim, on täiesti tõsi, kui panna silmad kinni ja mõelda kõikidele nendele artiklitele, öelda, et hästi, viime need lõpuni, aga tulevad esile mitmed muud asjad, mida võib mainida viis või kuus punkti ja võib-olla teise lugemise järgmises faasis või aga võib-olla me peaksime eesistujale õige pea ütlema, et need on meie positsioonid, siin all on punane joon, kui me kulutame neli, viis, kuus, seitse päeva üksikasjadele, me ei saa kolleegidele seda selgitada teistes sektorites, kes liiguvad võib-olla kiiremini edasi. nii et me peaksime tõstma tempot. I, I wonder if the Commission would like to make a comment on kas komisjon sooviks omalt poolt kommenteerida? jah, aitäh. paar lühikest kommentaari tõesti. kõigepealt komisjoni seisukohast on meie kõikide huvides, et selles paketis jõutaks kokkuleppele nii kiiresti kui võimalik. me tahame, et programmid toimiksid kriisi ajal. ma arvan, et kõik peaksid olema teadlikud potentsiaalsest ohust mis kaasneb sellega, kui see protsess jääb viibima ja viibima. ma arvan, et ka nõukogu on tegelikult teadlik nendest riskidest. tuleksin tagasi veel ühe asja juurde, et kas klaas on pooltühi või pooltäis. ma arvan, et eh, mõnede kõige keerulisemate küsimustega on juba tegeldud komisjoni seisukohast programmeerimine, käitumiskoodeks, eh, CSF eh, olid äärmiselt keerulised, aga nendega oli enam-vähem eh, ühele poole jõutud. ja see on positiivne signaal. aga ja ka seda mitmed sõnavõtjad ütlesid, peab äh, olema mõlemalt poolt kompromissitahe. komisjoni poolt me oleme näinud parlamendi soovi teha kompromissi, on esitatud kompromisstekste, loodetavasti järgmise nädala jooksul ka nõukogu omalt poolt äh, annab märku kompromissi tahtest, sest kui me järgmise nädala jooksul ei näe komis-, äh, nõukogu poolset signaali, siis oleme väga keerulises olukorras Äh, ajakava mõttes, aitäh. Uh, aitäh, kas on veel kommentaare? ma saan aru, et äh, läbirääkimiste loogikas oleme kokku leppinud, see on selge ja teatud väga keerulised küsimused jäetakse kõrvale, sest me ei taha aega raisata sest me teame, et me ei saa nõukogu seisukohaga nõustuda, nõukogu ei ole valmis nõustuma parlamendi seisukohaga, aga see loetelu ei ole tõesti väga pikk, on viis küsimust, mille kallal me peame tegelema edasi väljaspool äh, kolmepoolseid läbirääkimisi ja ma arvan, et on päris selge, mida Lambert ütles usutavasti ka fraktsioonidest äh, mõtlete selle üle, millised kompromissid oleksid meile vastuvõetavad. ilmselt võib öelda, et äh, nii nõukogu kui ka parlament või tähendab, minul ei ole sellist tunnet, et me näitame siin poliitilisi muskleid, et kes on tähtsam, kes on vähem tähtis me soovime, et oleks see poliitika lõppkokkuvõttes, mis on rakendatav, mina tunnen kogu aeg, et me püüame siiski leida parimat lahendust ja ei ole nii, et parlament püüab ainult oma sõnastust läbi suruda. mõnikord oleme ju ilmselgelt öelnud, et nõukogu poolt pakutud sõnastus on parem. on siiski teiselt poolt jälle teemasid, kus meie väljapakutu on tunduvalt parem. loomulik äh, tulemus on see, et me nüüd ostame ülevaate hetkeseisust nõukoguga indikaatorite osas me tõi, me välja need lahkarvamused, mis meil on ja positsioonid, kust edasi me ei olnud valmis liikuma. kui võrrelda kõiki neid trilooge, mis tegelikult iga määrus on väga spetsiifiline ja raske on võrrelda on mõned, mis on äärmiselt üksikasjalikud, eh, kus me võitleme iga sõna eest, eh, sest eh, selle sõnaga kaasneb projekti abikõlbulikkus või mitteabikõlbulikkus. ja parlament omalt poolt lisab palju üksikasju, mis võivad olla piiravad, kui on prioriteetide osas paigas üksikasjad, paigas nendest sõltub abikõlbulikkus, või et teiselt poolt me vaatame üldisemaid prioriteete, nõukogu ja parlamendi loomingulises, me mõlemad oleme kõrvale kaldunud komisjoni esialgsest ettepanekut, panekust ja me arutame, kas me tahame keskkonnasõbralikku lennutranspordi infrastruktuuri. ja tähendab, mina selle kõige pärast ei muretseks, tõeline väljakutse on nendes asjades, kus meil on põhimõttelised lahkarvamused ma arvan, et nüüd on tõesti tulnud aeg, kus me peaksime jagama komisjoni ja nõukoguga arvamusi, mida me saame teha nimetatud performance reservi osas. ja sellega seotud näitajate osas koosoleku jooksul me juba tegime selgeks eh, võimaliku kompromissi allika. <clears throat> mulle tekitab aga muret, et nõukogu on lubanud, et märtsi keskpaigaks eh, on läbi rääkimistes transponeerimisega, see on tal juba olemas. ma ei tea, et kas komisjonil on täpsemat infot, see on väga murettekitav, sest performance reserv on üks neid küsimusi, kus on seitsme protsendi tasandil otsustatud, nagu volinik ütles, N pluss kolm põhimõte tõstab nelikümmend protsenti maksetest kahe tuhande kahekümnendast aastast edasi. see on põhimõtteline küsimus, mis puudutab eelarve mõju. kui me otsustame selle reservi ja kas seitsmelt viiele või isegi nullile, siis sellel on tohutu mõju maksete tasemele perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. see on vaid näide, aga me võime mõelda ka siin muudele aspektidele, makromajanduslik tingimuslikkus. mõnedes küsimustes meil ei ole mitte ainult eh, regi mandaat, vaid ka täiskogu hääletustulemus makromajanduslik tingimuslikkus e SF kakskümmend viis protsenti struktuurirahastust peaks minema e SF-ile. nii et ma tahan öelda, et asi ei ole võib-olla nii hull, nagu mõnikord kibestunult tahetakse nentida. see, mida ütles ka Peter, on tegelikult lahutuseks. me suutsime toime tulla näiteks CSF-i ja käitumiskoodeksiga, mis tundus mingil hetkel võimatu ma ei tea, selle kohta vist rohkem kommentaare ei ole, me võime minna edasi järgmise punkti juurde. <clears throat> järgmine punkt on Euroopa Regionaalarengu Fond. Jan Albrecht on, ei ole täna siin, ta andis mulle kommentaari. see määrus on väga keeruline tulenevalt just oma üksikasjalikust äh, olemusest, et äh, aga me oleme tublisti edasi liikunud üks keeruline küsimus, milles ei ole veel tulemust, on, on suurte ettevõtete juurdepääs toetusele Euroopa ühtekuuluvuspoliitikast. me oleme siin üsna lähedal kompromissile, aga kokkulepet veel ei ole ja mis puudutab investeerimisprioriteete, siis ähm, see on üks valdkondi, kus me oleme loomingulised olnud nii parlamendis kui ka nõukogus ja kõrvale kaldunud komisjoni esialgsest ettepanekust ja püüame mm, üksteist veenda igas väikses aspektis. siin on päris pikk loetelu avatud küsimusi linna mõõtme koha pealt oleme üsna lähedal kompromissile, mis eh, vahepeal tundus võimatu. me ei ole küll muidugi veel lõppsõnastuseni jõudnud, aga me oleme elementides kokku leppinud ja komisjon järgmisel kohtumisel teeb sõnastuse ettepaneku, ma usun, et me jõuame kokkuleppele oleme väga lähedal ka linnaplatvormi osas kokkuleppele jõudmisele. nõukogult äh, küsitakse üle, kas äh, neile sobiks ka networking platvormi tasemel. sisuliselt me oleme ju siiski üksmeelel. nii et nimetuse osas võib-olla on väike lahkarvamus järgmist triloogi on planeeritud veel aprilli lõpuks. aga ma arvan, et me oleme nii-öelda kriitilise massi saavutanud Regionaalarengu Fondi puhul, ma ei tea, kas selle kohta kellelgi mingeid lisakommentaare veel on, Lambert, palun ma tean, et meie mandaati alla ei käi see, et äh, gaasi või infrastruktuuri võib rahastada. ma tean, et äh, nõukogu on positiivne lähenemine ja ka komisjonil, võib-olla me peaksime olema sellest teadlikud, see on üks mandaadi osa mõnede riikide jaoks on see oluline ja võib-olla ka poliitiliselt peame üksteisele silma vaatama, et kas me jääme selle juurde või kaldume kõrvale. kui ma õigesti mäletan, nõukogu ja komisjon on üsna ühel meelel, parlament on siin teisel poolel. nii et me peame jällegi selle võimaluse üle mõtlema kaks sõnasoovijat on veel, Ulrika, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, meie ALDE fraktsiooni nimel tahaksin tõstatada kahte, kaks asjaolu. kõigepealt äh, see, mida esimees mainis, suurettevõtete äh, toetamine, see on ka meie jaoks oluline suured ettevõtted võivad teataval määral toetust saada, sellega me oleme valmis nõustuma, kuid äh, me peame siiski keskenduma ennekõike väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. ja me tahaksime ka, et lõppettepanekusse jääks see rõhuasetus sisse. siis äh, Lamberti tõstatatud küsimus energiaallikate toetamise kohta fossiilkütuste toetamine, gaasi ja infrastruktuuri, gaasiinfrastruktuuri toetamine, seda, sellega me küll nõus ei ole. ja energiaprojekte tuleks rahastada ainult sellisel juhul, kui tegemist on taastuvenergiaallikatel põhinevate energiaprojektidega. aitäh! Thank you, Cornelia Ernst. Cornelia Ernst ja, vielen Dank um,. Zunächst erstmal möchte ich auch etwas zum um-. suur tänu kõigepealt paar sõna selle kohta, kuidas äh, siin oma, kuidas, millised on meie ülesanded äh, ja volitused. paistab, et siin on olnud väga palju äh, arutelusid Euroopa Parlamendis ja selle tulemuseks on ülesannete jagunemine me peaksime oma volitusti, volitustesse suhtlema, suhtuma äärmise hoolikusega. mõningaid asju võetakse meie ülesannete hulgast sageli märkamatult kiiresti välja ja neid on väga raske uuesti meie volitustesse kaasata. kui meil on läbirääkimised nõukoguga ja komisjoniga, siis mulle tundub, et just nimelt see on mulle vägagi murettekitav protsess läbirääkimised on alati äh, sellised, äh, et keegi peab iga, iga osapool peab midagi andma, et midagi vastu saada. ja võib-olla on mõningaid äh, fraktsioone, kes leiavad, et tegemist on õige lähenemisega VKE-de küsimuses, näiteks VKE-de osas ma arvan, et me oleme andnud endast parima selleks, et VKE-del oleks tähtis koht ja loomulikult meil on ka oma piirid paigas kuid ma võtan samas arvesse seda, et läbirääkimiste käigus on äh, isegi läbirääkijate meeskonnas erinevaid seisukohti ja ma arvan, et äh, see näitab, et eelnevalt ei ole kokku lepitud piisavalt äh, selles, mida tahetakse ühiselt saavutada mis puudutab struktuure, siis ma arvan, et mingeid täiendavaid struktuure me ei taha, võrgustikud on väga toredad, aga me ei taha mitte mingisuguseid uusi asutusi luua. tahame aga toetada võrgustikutööd. meie fraktsioon oli kogu selle lõigu vastu siin tekstis, aga kui me juba räägime võrgustikest, siis jah, võrgustikud on teretulnud. ja me peame kandma hoolt selle eest, et tõesti võrgustikutööd tehakse, aga midagi uut luua me ei taha ja ka regioonide komitee oleks selle vastu. siis kogu see taastuvenergia temaatika on äärmiselt problemaatiline valdkond. fossiilkütused, ähm, kuidas äh, neid käsitleda, äh, vägagi keeruline ja delikaatne küsimus. me äh, rääkisime siin gaasist äh, ja mis meisse puutub, siis äh, tegelikult äh, see, sellised toetused ei oleks vajalikud, ma arvan, et me peaksime selle praegu kõrvale jätma, aga läbirääkijate meeskond, neil on vaja selget seisukohta ja ma pole sugugi kindel, et neil on olemas need selged määratletud seisukohad, nii et me peame nendest rääkima. ja need paika panema, meil on oma vol-, volitused selle teemaga seoses ja me ei, me ei peaks neist loobuma. siis veel äh, lennujaamad, mida me teeme lennujaamadega? ütlesime jah, lennujaamasid võib toetada, eeldades, et äh, tegemist on äh, käega katsutavate tulemustega, keskkonnameetmetega, aga väga raske on tegelikult on niiviisi määratleda, mis on tegelikult keskkonnahoidlik ja mis ei ole. lennujaam, kui me oleme selle teksti sisse toonud, siis see on väga oluline ja ma arvan, et oleks hea, kui komisjon annaks meile pisut siin määratluste osas abi. proua Paratšu. suur tänu tõenäoliselt teema, mille mina tõstatan, on äh, pisut liiga spetsiifiline meie tänase mõttevahetuse jaoks, pidades silmas seda, et raportööri pole hetkel kohal, kuid ma arvan, et see teema on siiski oluline ning äh, seepärast ei taha ma äh, loobuda selle tõstatamisest, vabandan juba ette küll teie ees, ähm, kuid teema ei ole päris uus meie komisjonile, et ähm, teema, mille ma tahaksin tõstat-, tõstatada, puudutab äh, mandaadi artiklit seitsekümmend viis ja on väga oluline, et ma saaksin aru, kas kõneleja parandab ennast, äh, muudatusettepanek seitsekümmend viis, äh, mis puudutab artiklit neli ja kuidas, ma tahaksin teada täpsemalt, kuidas on temaatilise kontsentratsiooniga need rasked äh, piirkonnad, raskesti juurdepääsetavad piirkonnad, saare piirkonnad, kellel on vaja täiendavaid vahendeid, pidades silmas nende geograafilist asukorda, nende majanduslikke ja sotsiaalseid tingimusi see on valdkond, mis mind äh, põhjalikumalt huvitab ja ma tahaksin tegelikult teada, kas meie komisjonis on juba toimunud selleteemaline arutelu ja kas on tekkinud mingisuguseid ähm, lahkarvamusi selles osas, äh, kui, kas äh, selle muudatusettepaneku vastuvõtmise osas? jah ma olen selle teemaga tegelenud juba äh, kuu algusest peale ja minu mulje on hoopis teistsugune kui Kornelia mulje. minu kogemused on järgmised. me peame oma volitustest väga täpselt kinni pidama. sageli tehakse väga selgeid avaldusi ja just nimelt need on meie volitused, nii et selles küsimuses me ei saa äh, kompromissile minna Äh, selline on tavaliselt lähenemine nõukogule ja võtame siin näiteks äh, toetuse suurettevõtetele. meil oli üsna, üsna elav arutelu selle teema üle ja loomulikult meie tähelepanu keskmes peaksid olema ikkagi väikese suurusega ettevõtted, kuid oma volitustes äh, oleme me määratlenud, et väik-, suurettevõtetel peaks olema teatavate tingimuste täitmise korral juurdepääs nendele rahastamisvahenditele. ja just nimelt selle üle toimuvadki läbirääkimised äh, triloogi käigus. väga raske on äh, volituste puhul asju uue nurga alt vaadata ja alternatiivettepanekuid äh, esitada. läbirääkimised ei muutu selle tõttu sugugi mitte kergemaks ja äh, võib-olla, et äh, läbirääkijate meeskonnad võivad tagasi pöörduda oma taustajõudude poole, meie poole, aga igal juhul volitustest tuleb kinni pidada ja, ja loodame, et läbirääkimised lähevad hästi. ma ei saa küll siin teile sõnavõttudele vastata äh, sellepärast, et ma pole raportöör, äh, mis puudutab küsimust artikkel nelja kohta, siis esimene mõttevahetus on juba ära olnud äh, ja, ja teise kolmepoolsete läbirääkimiste vooru jooksul toimub Äh, teine arutelu, nii et kui sul on mingisuguseid konkreetseid muresid südamel, siis räägi raportööri Jan Olbrachtiga, mis puudutab äh, keskkonnahoidlikkust, siis ma ei mäleta konkreetsete direktiivide numbreid, kuid ma olen kindel, et projekte hinnatakse ka keskkonnahoidlikkuse seisukohast ja ma olen täiesti kindel, et meil on olemas selged määratlused selle kohta, mis on keskkonnahoidlik ja mis ei ole. väga väiksed projektid sellise hindamist ei läbi, kuid ma olen veendunud, et komisjon läbirääkimiste käigus äh, täpsustab, mis asi on keskkonnahoidlik ja mis ei ole tegelikult äh, läbirääkimistes ei osale partnerluslepingute puhul äh, mitte ainult regionaal arengu peadirektoraat, vaid ähm, konkreetsete sektoritega seotud peadirektoraadid, aga ja nendesse on kogunenud ka kogu, kõik ekspertteadmised ja selged määratlused on äh, neil olemas. mina ei oska arva, et me peaksime määrusesse sisse tooma keskkonnahoidlikkuse äh, definitsiooni, ma olen veendunud, et meil on juba terve rida sätteid, mis käsitlevad äh, keskkonnahoidlikkuse ja teisi määratlusi siis Konstantse, olen sinuga nõus, me rääkisime ulatusest, ähm, Regionaalarengu Fondi ulatusest, reguleerimise alast ja rõhutasime, et investeeringud peaksid olema kättesaadavad väikestele keskmise suurusega ettevõtetele äh, ja ainult äh, väikestele keskmise suurusega ettevõtetele. siis tegime väikese erandi, ütlesime, et ka suurettevõtted äh, peaksid saama juurdepääsu vahenditele kui on täidetud teatavad tingimused väike süsinikuheide, infokommunikatsioonitehnoloogia äh, ja innovatiivsus ja oluline on see sellepärast, et väga paljude jaoks, kui mitte kõigi Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks on rahvusvahelisse tarneahelasse pääsemine äh, väga oluline ja see on oluline ka Euroopa konkurentsivõime seisukohast, aga see ei ole väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete äh, jaoks võimalik ilma koostööta suurettevõtetega sellistes küsimustes nagu infotehnoloogia, innovatsioon äh, ja süsinikuheide nii et äh, see on väga oluline, seetõttu me ei saa võtta suurettevõtetelt lõplikult võimalust selles tegevuses osaleda. see ei teeni kellegi huve. ja seda ma ütlesin ka alguses, ka liikmesriigid olid samal seisukohal ja kui ma ei eksi, siis ka komisjon on äh, sellise lähenemisega leppinud. kas veel on midagi, mida siin tasuks kommenteerida? ma arvan, et ülejäänud kommentaaridel ka ootame, kuni raportöör on ise kohal ja siis äh, võib-olla ta tahab neid täpsemalt ka kommenteerida, aga igal juhul ma kutsun teid üles raportööri poole pöörduma isiklikult, kui teil on mingisuguseid mureküsimusi, kuid ma arvan üleüldiselt, et volituste seisukohast olen ma Konstantsega ühel nõun, nõukogu äh, peab ka voli-, ajab näpuga jälge, nii et seetõttu ongi see protsess nii keeruline. ja nüüd, kui ma ei eksi, siis äh, Riika järgmisena. ei, ei, vabandust, vabandab äh, proua esimees Viktor siiski. suur tänu, Tanuta, kallid kolleegid. mis puudutab Ühtekuuluvusfondi ja nõukogu määrust selle kohta, siis olukord on pisut parem äh, kui äh, eelneva puhul, nagu ma ütleksin. protsess on läinud üsna sujuvalt ja ma pean ausalt tunnistama, et mina olen päris rahul ja nüüd ma siis räägiksin, milline on asjade seis täna. kahekümne seitsmendal toimus meie kolmepoolsete läbirääkimiste teine voor, meil õnnestus rääkida järgmistest teemadest. kõigepealt on kaks indikaatorit, artikkel viis üleminekusätted, kuues praeguse määruse kehtetuks tunnistamine, seitsmes ja neljas määruse jõustumine ja läbivaatamine. lisaks sellele käsitlesime mõningaid sätteid, mis jäid lahtiseks eelmisel kohtumisel ja nüüd võin teile öelda, et me praktiliselt jõudsime kõikide määruse artiklite käsitlemise ja järgmisel kohtumisel peame me mõningaid veel lahendamata jäänud küsimusi käsitlema ja on põhjust arvata, et tõesti me kokkuleppele nendes küsimustes jõuame. ja algatuseks ma võin öelda, et läbirääkimiste meeskond on väga rahul tulemustega, ehkki mõned küsimused ei ole veel lahendust leidnud, oleme me nii mõneski küsimuses ja, ja tähtsas küsimuses jõudnud kokkuleppele. nagu näiteks kaugkütte ja kütte ja jõu koostootmise kaasamine ja meie läbirääkijate meeskond toetas ühtse rindena meie raportööri ning me kaasasime selle meie investeerimisprioriteetide hulka. jõudsime sõnastuse osas kokkuleppele ja see sõnastus klapib väga hästi see Regionaalarengu Fondi sätetega pärast kolmepoolseid läbirääkimisi. ühtekuuluvusfond ja Euroopa Regionaalarengu Fond, me lähtume ühisest üldreeglist äh, ja meie püüame siis ka omalt poolt aidata kaasa lihtsustamisprotsessile ning muuta meie kahte määrust selgemaks. siis, äh, kui me läheme nüüd äh, artiklite järjekorras edasi, siis artikli kaks puhul abi nagu ulatuse teeme sisse ühte Euroopa ühendamise rahastamise. kui rahasid üle kantakse, siis sellisel juhul tuleks seda ka Ühtekuuluvusfondi määruses mainida. olime nõu-, üksmeelel ja komisjon toetas meid et see säte peaks olema koos ühissätete määrusega ja Euroopa ühendamisega üks projektiga. artikkel kolm, investeerimisprioriteedid. eesistuja ütles meile oma viimase jah-sõna, mis puudutab energiatõhususe ja taastuvenergia äh, kasutamise äh, teemat äh, kõikide ettevõtjate, aga peamiselt VKE-de jaoks siis jõudsime kokkuleppele ka selles osas, et tõhus kütte ja energia koostootmise äh, teema tõstatatakse ka prioriteetide hulka ja kaugküte jääb siis ka abikõlbulikuks. ja investeeringud veesektorisse, äh, meie eesmärgiks on neid investeeringuid suurendada ja lõpetuseks Ühtekuuluvusfond toetab investeeringuid selleks, et Euroopa keskkonnaalast äh, õigustikku äh, järgida ja samuti toetatakse äh, ambitsioonikamaid pingutusi keskkonnahoiu vallas ja artikkel kolm, investeeringud kliimamuutusega kohendamisse, kohandamisse meie volitused kirjutavad meile ette, et me peame ökosüsteeme arvesse võtma, eesistuja praegu on üsnagi vastumeelsel seisukohal. ja praegu on eesistujariik öelnud meie läbirääkijate meeskonnale ei ja me peame nüüd otsustama, mida siis järgmisel kohtumisel teha. ja mis puudutab meie muudatusettepanekut, mis käsitleb äh, erinevate fondide investeeringute üksteise täiendamist, siis äh, me oleme teinud oma ettepaneku äh, arengu ja äh, valdkonna jaoks ja ma loodan, et ettepanek saa ka järgmistel kolmepoolsetel läbirääkimistel kinnitatakse. võib tekkida see probleem ühiste näitajate osas meil toimus mitteametlik kõikide raportööride kohtumine täna äh, ja me rääkisime nendest ühistest näitajatest ja Lambert juba on rääkinud sellest, ma ei hakka sellest põhjalikumalt rääkima, kuid oluline on see, kas parlament on valmis tegema koostööd komisjoniga ja nõukoguga selleks, et leida paindlik lahendus, mis tõenäoliselt äh, tähendab seda, et äh, koostatakse tellitud akt üksikasjade osas, aga meie määruses oleksid sätted, kus on välja toodud äh, ühiste näitajate peamised prioriteedid ja äh, omapärad. Need on kõige olulisemad punktid siis ähm, selle teema puhul ning lõpetuseks tahaksin tänada kogu läbirääkijate meeskonda, sellepärast et äh, kõik meeskonnaliikmed on olnud nii koostöövalmid ning me ühiselt kaitsesime oma volitusi ja oma öö, ähm, eesmärke ja loodetavasti järgmiste kolmepoolsete läbirääkimiste järgmise vooru käigus, mis jääb ka viimaseks loodetavasti, Äh, õnnestub meil tulemused saavutada ja me võime komisjonile teada anda, et äh, meie töö on tehtud äh, ja eesmärgid saavutatud. suur tänu, te ei tänanud e-, esimeest, ainult läbirääkijate meeskonda, aga noh, eks ma siis elan selle üle Viktor on väga optimistlik, aga loomulikult äh, makromajanduslik tingimuslikkus äh, sõltub samuti sellest näitajate osast ähm, ja loodetavasti saavutatakse kokkulepe äh, nõukogus ka delegeeritud aktide küsimuses. Äh, ja seda siis äh, teksti põhiosas, aga kas keegi soovib veel mingisugust, äh, midagi, midagi öelda selle kohta? ma ei küsinud, kas komisjon soovib midagi öelda Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, kui ei soovi seda öelda, siis ei olegi vaja, Kornelia, palun. Äh, ma teen tõesti väga lühidalt. ma tahaksin kasutada võimalust ja tänada kogu südamest tema koostöövalmiduse eest tahaksin tänada raportööri ka selle hea kogemuse eest äh, kolmepoolsete läbirääkimiste käigus. meil oli suurepärane koostöö ja teie aitasite tulemustel kujuneda nii positiivseks, nagu need on. Viktor, kas oled rahul? paistab küll. väga hea. jah, minu isiklik rahulolu on suur, aga, aga meie pingutused teenivad siiski piirkondade huve ja väga oluline on see, et me kõik teaksime, kui muljetavaldavalt tõhusalt meie komisjon tegutseb. proua Hübner jätkab, nüüd läheme siis edasi järgmise päevakorrapunktiga, Riika Manner ja Euroopa Regionaalarengu Fond ja territoriaalne koostöö. suur tänu, lugupeetud esimees! me rääkisime kuuendal märtsil sellest teemast rääkisime läbi esimesed äh, artiklid, mingeid suuri probleeme ei olnud, artikkel kakskümmend, kakskümmend üks ja kakskümmend kaheksa olid äh, käsitlusel, kakskümmend on selline artikkel, kus tegelikult ei olnud äh, probleeme, jõudsime kokkuleppele, kakskümmend üks osas on oluline Euroopa Regionaalarengu Fondi roll koostööga seoses ja triloogi osalemine ja, ja siis me parlamendil on selles osas kaks muudatusettepanekut ja, ja me tahaksime koostöö osas Äh, peamilised arutelud äh, olid äh, artikli kakskümmend kaheksa üle nõukogu dokumentides artikkel kakskümmend viis, see puudutab kolmandate riikide osalemist riikide ja piirkondade vahelistes koostööprojektides ja komisjon ja nõukogu ei olnud ühel meelel selles osas, milline roll on liikmesriikide õigussüsteemidel ja kuidas sellele tuleks viidata. rääkisime sellest väga põhjalikult ja ka lõppkokkuvõttes palit-, paluti ähm, äh, kolme institutsiooni õigustalitlustel esitada kompromissmuudatusettepanek, äh, mida me asumegi järgmise kohtumise käigus käsitlema Äh, loodetavasti see toimub peagi, kui õigustalitused esitavad omapoolsed kompromissettepanekud. ja ühine, ühised sätted peaksid olema meie ühiseks, ühisteks alustaladeks ja sellest on kasu tegelikult kõigile. aga liikmesriikide osas liikmesriikides on juba liikmesriikide tasandil ähm, oma äh, õigusaktid paigas, mis käsitlevad koostööd kolmandate riikidega ja teataval määral tuleb ja äh, meie ettepanekutes ju seda arvesse võtta või sellele viidata. ja me ei saa täielikult ignoreerida seda liikmesriikide õigusraamistikku. aga varasematel programmi perioodidel on minu teada üritatud kanda hoolt selle eest, et liikmesriikide äh, õigusaktid tuleb kooskõlla viia ühenduse omadega, aga kõige olulisem on see, et meil oleks toimiv õigusraamistik, äh, mis klapiks hästi kokku ühtekuuluvuspoliitika üldise äh, raamistikuga ja loodetavasti kompromissi käigus jõuame sellele veelgi lähemale ja siis veel üks küsimus. sellest räägiti ka eelmisel koosolekul meie komisjonis. me peaksime selgemalt välja tooma koostöö kolmandate riikidega ja äh, selle Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse vallas on meil võimalik seda teha, aga me peaksime ka sellele viitama ka, ka näiteks põhjendustes ja kutsuma üles koostööle kolmandate riikidega. see oleks oluline eriti sellistes piirkondades, kus kolmandad riigid samuti oma rahastamisvahendeid nendesse projektidesse toovad. ka Kanadalt on tulnud päris palju selliseid äh, ettepanekuid ja loodetavasti ja me oleme mõelnud sellest ja arutanud selle üle komisjoniga samuti, kuidas äh, seda äh, aspekti dokumendis parandada. ja järgmine kolmepoolsete läbirääkimiste voor toimub esmaspäeval, järgmisel esmaspäeval ja siis äh, räägime investeerimise prioriteetidest, äh, peamiselt artiklid viis ja kuus, tegemist on tõenäoliselt äh, raske läbi, raskete läbirääkimistega, nagu me oleme üldisemalt tõdenud, aga kui me oleme hästi ette valmistunud, siis jõuame me ehk ka nendes küsimustes võimalikult kiiresti kokkuleppele. aga me peaksime ka EAKR-i arengut toetama siis artikkel kolm ja neli on veel puudu, kus keskendutakse rahastamisele ja loodetavasti me jõuame ka selles, saame ka selles küsimuses kasutada võimalikult palju ära oma volitusi. artikkel seitse, see peab olema üldmääruse artikli kaheksakümmend seitse, kaheksakümne seitsmega kooskõlas, mõned asjad on veel siin küsimärgi all, nende punktidega me töötame, siis tehniline, nõndanimetatud tehniline abi, see on veel jäänud arutlemata ja needsamad näitajad, millest oleme küll rääkinud palju, on samuti veel lahenduseta, aga muidu on läbirääkimised läinud väga hästi ja loodetavasti äh, me jõuame ka kokkuleppele õige pea. ja suur tänu ka läbirääkijasmeeskonnale hea tehtud koostöö eest! Äh, kas kellelgi on kommentaare? Lambert, palun, aga ainult lühidalt, eks ju. mis puudutab äh, rahulolu ja rõõmu äh, saavutatud edusammudega, tahaksin loomulikult teile õnne soovida edusammude eest, aga kui meie rahalised vahendid on äh, poole väiksemad, kui me tahtsime, siis äh, võib-olla see õnnetunne ei olegi nii suur. mida ka nõukogu pool sellest äh, arvab, aga kuidas niiviisi üldse saab mingisugust, mingisuguseid tulemusi ootada, oodata? Te võite esmaspäeval omalt poolt saata selge sõnumi Äh, et meie ei saa äh, eeldada tulemuslikkust, kui seda asjaolu ei muudeta. ma ei tea täpselt äh, neid artikleid, mida sa mainisid, kuid minu meelest te lisasite ühe prioriteedi, ühe temaatilise prioriteedi piirialadele. kas see on võimalik? härra Haan ütles meile täna jah, et me ei tohi ta ütles, et me ei tohiks midagi lisada. aga me oleme lisanud sinna midagi piiripiirkondade, piirialade kohta. kuidas nõukogu sellesse suhtus? tegelikult nende artiklitega me ei ole üldse tegelenud, kus need prioriteedid sees on. aga me jääme kindlaks. ja meil on oma viis alternatiivi mille me esitame. meie ettepanek koosneb viiest osast, äh, komisjoni oma oli neljast osast koosnev, aga me ei ole selleni veel jõudnud oma läbirääkimistes. mina tahaksin jätkata sealt, kus Lambert pooleli jättis ma arvan, et me peaksime mõtlema põhjalikumalt, kuidas me hakkame iga määruse tehnilisi üksikasju analüüsima ja kuidas rahalisi vahendeid juurde saada, mingil hetkel me peame hakkama nendest numbritest rääkima. parlament langetas otsuse eelmisel nädalal ja läbirääkimised algavad nüüd ka mitmeaastase finantsraamistiku üle põhjalikumalt ja kui me praegu ei tea, millised vahendid meil on ühtekuuluvuspoliitikale täpselt, siis äh, me ei saa ju selles valdkonnas üldsegi äh, edasi töötada. Pole mingisugust kasu paika pandud raamistikust, kui pole midagi käega katsutamat, äh, nagu näiteks rahalised vahendid selle toetuseks. praegu on meil küsimusi rohkem kui vastuseid, mis saab siis eranditest, mis saab siis nendest nõndanimetatud präänikutest või kingitustest, mis on regioonidele või piirkondadele tehtud ja kuidas me kogusummasid siis lõpuks välja arvutame üldotsusesse on mitmeid erinevaid elemente kaasatud, kuid ma olen kuulnud igasuguseid kuulujutte selle kohta, kuidas kõike seda hakatakse praktikas ellu rakendada ja paistab, et mitte keegi ei ole selles päris kindel, kuidas seda teha. meie peame endalt küsima, kuidas meie saaksime selles protsessis paremini osu-, osaleda, kuidas me saaksime paremaid tulemusi saavutada mitmeaastases finantsraamistikus ja, ja eelarve osas üldisemalt ja sellele peavad mõtlema ka need, kes läbirääkimiste meie nimel juhivad. Viktor Postinaru. et siis veel õli tulle valada. eelarvekärbetes, kärbetel on kaks suurt ohvrit, territoriaalne koostöö ja Euroopa ühendamise rahastu äh, mitteühtekuuluvus liikmes äh, Äh, ja netomaksjad äh, on õõnestanud tegevust selles valdkonnas, praegu aga paistab, et äh, ühtekuuluvust ja Euroopa ühendamise rahastut kärbitakse veel. ja siis on, viidatakse ka piirialadele seoses territoriaalse koostööga. tavaliselt seal territoriaalne koostöö üldse algab ja siis mainitakse piirialasid äh, ka veel seoses Euroopa ühendamise rahastuga ja kogu see ettepanek, mis puudutab äh, lairibaühenduse lahend-, laiendamist, äh, siis see on ainult Äh, sümboolne äh, ja äh, elagu siis Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. Lambert. ma teen lühidalt. nagu ütles härra Seller, see on väga oluline. aga kuidas me siis täpsemalt tegutseme, kas me tegutseme komisjonist ja kui me jõuame üldmääruse osas selle finantslõikeni, kas me siis siin komisjonis äh, peame ühendust äh, ka mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkijatega? Strasbourgis äh, Äh, tuleb töögrupp kokku iga kord ja annab informatsiooni raportööridele ja seal öeldi täiesti selgelt, äh, härra Lamassuur ütles täiesti selgelt äh, prantsuse keeles, ma ei suuda seda küll prantsuse keeles ette kanda, kuid ta ütles, et jah, me piirdume ainult mitmeaastase finantsraamistikuga ja ja äh, lähtume meie läbirääkijate õiguslikust pädevusest ka ja mina ütlesin, et ma ei ole sugugi selles kindel, kui äh, nõukogu ei ole valmis läbi rääkima, siis äh, mis siis saab, teie peate omalt poolt võitlema ainult nende asjade üle, äh, nende asjade üle, mille eest ka meie võitleme kui nõukogu ütleb meie läbirääkimistes, et ei, see on juba näiteks mitmeaastase finantsraamistiku paketis kaetud äh, ja meie arvame, et nii see on, aga tegelikult nii see ei ole, siis äh, tekib ju probleem. millised on meie strateegiad, mida me teeme erinevates läbirääkimistes, meie kaitseme oma seisukohti oma läbirääkimistes, aga, aga meie mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkijad peavad ka selle eest võitlema. kui asjad on selged, nagu härra Lamassuur paistis arvavat, siis äh, on väga tore, aga ma ei tea täpselt, kus meil see manööverdamisruum on. ja kas on mingisugust manööverdamisruumi, võib-olla esimees oskab siin aidata. aga mulle ei meeldi see tunne, kui ma olen nurka surutud. Lämber, kui sa karjud, et me peaksime oma mandaadi eest võitlema, siis ma tahtsin öelda, et tegelikult või, ja, ja kus need rahad on mainitud, siis ma taht-, tahtsin öelda, et need rahad on mainitud üldmääruses äh, kaheksa koma üheksa, seitse koma äh, ükskõik, me lihtsalt paneme selle üldraamistiku sisse ja siis äh, peame läbirääkimisi nõukoguga. Peeter vist tahab midagi öelda? tahtsin tegelikult sedasama öelda, mida teie ütlesite, et territoriaalse koostöö eraldised on nii üldmääruse artiklis kaheksakümmend neli punkt kaheksa, äh, aga ka Euroopa territoriaalse koostöö äh, vallas äh, ja selles määruses. ma arvan, et mõlemas punktis tuleb nõuda täiendavaid ressursse. ja siis, mis puudutab välispiire, siis välispiir on olnud üks oluline äh, osa meie koostööst äh, eelmisel finantsperioodil, aga ka väga raske osa. kompromisstekst on tõesti äh, sammukeseks edasi, see, see eeldas tõsist tööd kõikide institutsioonide ja õigustalituste poolt, aga nüüd lõpuks oleme jõudnud teksti ettepanekuni, mis muudab olukorra tulevikus selgemaks. ja nagu raportöör ütles, me oleme valmis analüüsima, kuidas me saame seda aspekti selgemalt käsitleda meie määruses. ma ei tea, kas soovite veel sõna? suur tänu, ütleb proua Manner. eelarve kohta veel nii palju, et nagu te ütlesite, siis me peame äh, võitlema veel selle nimel, et me saaksime suurendada territoriaalse koostöö eelarvet vähemalt üle selle kolme protsendi, mis on nõukogu praegune ettepanek. aga probleem seisneb ka selles, et äh, nõukogu on öelnud ka seda, et kui me tahame seda äh, vahendeid suurendada, siis tuleb äh, ka teha ettepanek selle kohta, kust need vahendid Ühtekuuluvusfondi vahenditest võetakse. nii et meie peaksime oma komisjonis siis rääkima, millised meie prioriteedid täpselt on ja ma loodan, et kolleegid tõstatavad selle küsimuse ka oma fraktsioonides. oleks olnud tore, kui me oleksime saanud juba eelmisel nädalal seisukohal võtta, kui me hääletasime ka mitmeaastase finantsraamistiku üle, aga me otsustasime siis põhimõtte kasuks, et konkreetseid arve ei hakata kasutama, käsitlema. aga jah, on üsnagi uskumatu, nagu Viktor ütles, et võrgustiku Euroopa ja äh, territoriaalne koostöö on jäänud meil siin äh, tähelepanu keskmest välja, ehkki just nimelt äh, sellised algatused peaksid toetama Euroopa koostööd, Euroopa ühistööd ja loodetavasti me, meil õnnestub võidelda selle seitsme protsendi nimel, mis on meie eesmärk. temaatiline kontsentratsioon, millest räägitakse artiklis viis sellest äh, räägime järgmise läbi, kolmepoolsete räägime läbirääkimiste vooru käigus. Jaahem, palun. tegemist ei ole sugugi mitte uue määrusega tegemist on määrusega, mida, mis on juba olemas, seda on muudetud, nii et äh, tegemist on siis äh, eelmise ETKR-i äh, määrusega ja tegemist on õigusliku instrumendiga, mis ei käsitle rahasid ega ka mitmeaastast raamistikku, vähemalt mitte peaosana. tegemist on üsnagi spetsiifilise valdkonnaga ja äh, ma juhiksin siin teie tähelepanu mõningatele pisut vastuolulisematele asjaoludele. Iiri eesistuja, ma arvan, et me peaksime Iiri eesistujat tänama, et äh, nad on selle teema tõstatanud. paraku eelmine eesistuja ei käsitlenud seda toimikut ja neljandal märtsil toimus meie esimene kolmepoolsete läbirääkimiste voor. ja meie komisjoni esimees juhtis meie delegatsiooni ja meil õnnestus tekstis mitmetes küsimustes suurema selguseni jõuda ja mida see siis tähendab, siin on muudetud ETKR-i äh, määrust, tagatud suurem õiguskindlus, lihtsustamine ja me räägime siin ka selle äh, dokumendi reguleerimisalast ja proua Manner rääkis minu teada ühe sarnasest asjast, nimelt piiripiirkondadest ja piiripiirkonnad ja riikide kaasamine, mitte ainult liikmesriikide kaasamine Euroopa Liidust, vaid ka kolmandate riikide kaasamine. seegi on äh, läbirääkimistes üheks osaks me jõudsime mitmes äh, küsimuses juba kokkuleppele, nagu näiteks äh, kehtiv äh, õigus aluslepingud, õiguslik alus Lissaboni leppes. räägime Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumist ja täpsustasime siis just nimelt seda ka. ja siis äh, kehtiv õigus äh, ja juhul, kui tahetakse kaasata äh, kolmandate riikide piirkondi ja siis äh, kohtusüsteemi, kehtiva kohtusüsteemi küsimus jääb selles küsimuses veel kokku, äh, õhku rippuma. ja mis puudutab menetlust, siis on mitmed asjaolusid, mis on jäänud veel lahendamata kaasotsustamismenetlusega ja kus räägin neist hiljem täpsemalt. rääkisime ka, ka näiteks ETKR-i kohustustest ning rääkisime ka uute äh, osalejate liitumisest juba olemasolevatesse territoriaalse koostöörühmitustesse. kolmandate riikide kaasamine, äh, avalike üksuste kaasamine inimressursside haldamise küsimuse, samuti vastutuse küsimuse on, on teemad, millest me äh, räägime. ja siis äh, ETKR-i vastutus ja kes esindab ETKR-i, kui äh, tekib mingisuguseid kohustustega seotud probleeme. ja vahepeal on meil siin mitmed, mitmed regioonid ootavad juba uut määrust. kuid meil on äh, admin- ja, ja me oleme kuulnud mureavaldusi äh, EDKR-idelt tõkete kohta äh, nende tegevuses ja me püüame siis bürokraatia koormat nende jaoks vähendada tulevikus oleme püüdnud kanda ka hoolt selle eest, et meie kolmepoolsete läbirääkimiste käigus lähtume me nendest prioriteetidest, mille me oleme enda jaoks paika pannud, nagu näiteks äh, heakskiidu andmine. ma tean, et äh, komisjonis on jõutud juba kokkuleppele selles küsimuses, et pärast kuuenda, kuuekuulist perioodi pärast E, esimest taotluse esitamist. tuleb äh, saavutada tulemus ja jääb veel see katkestuste küsimus, nõukogu tahaks ka erandeid reeglina mõningate liik-, mõningate liikmesriikide jaoks, aga äh, näiteks äh, liikmesriikide jaoks, kus on ETKR-i peakorter. ja need riigid, kus on territoriaalse koostöö rühmitused, sageli on pikad viivitused noh, ja seetõttu vajab see teema veel läbirääkimist. loomulikult meil on oma volitused, volitused tähendavad seda, et me ei hakka rääkima nende rühmituste statuudist, see on juba olemas nende asutus, asutamisdokumentides. ja selle kaasamine määrusesse tooks liigselt äh, bürokraatlikke kohustusi, aga, aga mõnedel liikmesriikidel on selle teemaga probleeme. siis äh, tööõigus ETKR-idel on vaja paindlikkust, aga ka selgeid eeskirju, nad peavad täpselt teadma, millised eeskirjad kehtivad, see on oluline personali haldamise seisukohast, määrus, mis jääb ähmaseks, ei oleks hea kellegi jaoks, ei oleks hea töötajate jaoks, ei ole ka jaoks ka kõigi teiste osapoolte jaoks ETKR-ides Äh, kehtiva tööõiguse valimise võimalus on olemas, ma ei tea, mida see tähendaks paindlikkuse ja lihtsustamise seisukohast, ega kas see aitaks kaasa ETKR-i äh, töö toimimise sujuvamaks muutmisele. Äh, nii et tegemist on tõesti tähtsa küsimusega on mõningaid liikmesriike, ma ei hakka neid mainima, aga nemad ei ole meiega selles osas äh, ühel meelel, aga eks me siis läbirääkimiste käigus vaatame, mis sellest saab. kolmandate riikide kaasamine, millest ma olen juba paar korda rääkinud, läbirääkimiste järgmise vooru käigus tahaksime me seda kolmandate riikide kaasamise teemat täpsustada ja jällegi on mõningad liikmesriigid, kes tahaksid äh, rääkida eraldi ka ülemere territooriumitest meil peavad olema selged eeskirjad selle kohta, kuidas neid sellesse koostöösse kaasata, me oleme rääkinud äh, naabruskoostööst, äh, liitumiseelse abivahendist. ja ma tean, et teised komisjonid, näiteks Välisasjade komisjon on äh, tegelenud selle temaatikaga ja otsuseid on juba langetatud piirialadel on võimalik koostööd teha lähtuvalt meie alussätetest ja tegemist ei ole sellisel juhul ise mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika, vaid äh, millegi enamaga. kolmandate riikide puhul äh, on, on meil igal juhul, äh, kaasamise puhul on meil vaja igal juhul selget õiguslikku alust, kui selle kasuks otsus, otsustatakse, siis avalike üksuste kaasamine, mis puudutab avalikke üksusi, nagu näiteks üldhuviteenuseid pakkuvad üksused, äh, siis äh, meil tuleb ka seda, selle võimalusega arvestada ja see on oluline, eriti piiriäärsete alade jaoks, tervishoiu, veevarustuse ja nii edasi äh, küsimuses. ma arvan, et selline koostöö oleks väga hea ja, ja tagaks suurema tõhususe ja kulude kokkuhoiu. ja siis lõpetuseks sektoripoliitika ja hanked see on oluline ka ETKR-ide jaoks, neid tuleks rohkem arvesse võtta, nad peaksid olema nähtavad, keskkonnakaitse, sotsiaalasjad äh, on valdkonnad, äh, kus äh, nende olukor-, nende positsioon peaks olema oluline, need peaksid saama osaleda hangetes ja selles osas me peame veel läbirääkimisi pidama, aga nagu ma ütlesin, me jätkame oma tööd neljapäeval ja aprillis on meil juba mõned kuupäevad kokku lepitud ja võin teile öelda ka Iiri eesistuja kohta nii palju, et äh, nad on huvitatud sellest, et need läbirääkimised äh, jõuaksid lõpule enne nende eesistumise lõppu sel suvel Nad on valmis tegema konstruktiivset koostööd, aga samas on ka liikmesriike, kelle seisukohad on võib-olla teistsugused. iseäranis selliste liikmesriikide seisukohad võivad olla teistsugused, kus on väga tsentraalne süsteem ja piirialadele ei taheta roh-, täiendavat autonoomsust anda. nii et ähm, aga loodetavasti nad on äh, võim-, võimelised muutuma paindlikumaks suur tänu, Joachim, ma ei tea, kas keegi soovib midagi lisada siin, komisjon keegi? Lambert, võib-olla väike kommentaar? Don't praise the day before the sun. aga ärgem siis äh, hõisakem enne õhtut. Äh, tänagem Joachim sind kui eesistuja seisukoht on paigas, siis tegutsege edasi ja lõpetuseks, ja me lõpetaksime koosoleku kohtume järgmine kord kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal aprillil. meil on mõlemal päeval poolepäevased koosolekud. täna äh, suur tänu teile kõigile, suur tänu ka tõlkidele ja suur tänu, kes pidasid lõpuni vastu. suur tänu!